ja mina juhatan senini seda istungit ning me alutame, alustame päevakorra kinnitamisega. ma tahaksin teile teatada, et me oleme päevakorras teinud mõned muudatused. me alustame esimehe teadaannetega, seejärel viies päevakorrapunkt, sellest saab siis teine päevakorrapunkt Äh, inimõigused ja sotsiaalne keskkonnastandardid rahvusvahelise kaubanduslepingute juures. tuleb siis pärast esimehe teadaandeid, siis toimub meil kuulamine äh, mõttevahetus teemal äh, naistevastane vägivald relvakonfliktides ning seejärel Euroopa Liidu poliitika inimõiguste kaitsjate kaitseks. kas kellelgi on nende muudatuste kohta või päevakorra kohta üldiselt midagi öelda? Äh, kui ei, siis äh, Richard Howitt, palun. Äh, mul on need täiesti, muudatused täiesti vastuvõetavad, aga esimehe teadaannest all tahaksin öelda seda, et jaanuarist ma esitasin sekretariaadile nõudmisele, et me tooksime inimõiguste kaitsjate tegevuse raporti ettepoole ja ja näib, et nüüd hakatakse seda asja arutama märtsis, nii et, et ma tahaksin, et see asi läheks protokolli kirja ja ma tahaksin saadikutele meelde tuletada, et tegemist on väga olulise asjaga ja ma loodan, et see teema võetakse arutusele nii kiiresti kui võimalik, sellepärast et välisteenistusega seonduvad küsimused on väga faktilised ja me peaksime seda mõjutama, mis seal toimub. jah, me saadame selle eh, juhatusele edasi, arutame asja Strasbourgis, kas kellelgi on veel midagi öelda, kas kellelgi on veel mõningaid ettepanekuid, ei ole. siis loeme päevakorra kinnitatuks, jah. niisiis, päevakord on kinnitatud. meie teine päevakorrapunkt on juhataja teadaanded. kõigepealt eh, Kuuba poliitvanga Orlando Zapata de Mayo pärast äh, äh, kaheksakümne viie päeva näljastreiki suri kahekümne neljandal veebruaril. härra Zapata oli nende seitsmekümne viie inimese hulgas, kes vahistati, kui äh, kahe tuhande kolmanda aasta demonstratsioon maha suriti ja et äh, tegemist oli siis äh, nende üritustega, mille eest Osvaldo Paia sai äh, Saharovi auhinna. Orlando Zapata de Mayo äh, mõisteti süüdi kahe tuhande neljanda aasta mais kolmeks aastaks vang, mõisteti ta ja tema üle mõisteti kui pärast seda veel kohu, kohult selle üle, et ta ei allunud korraldustele, ja viimast korda siis mais kaks tuhat üheksa ja ühtekokku oli tema karistus kolmkümmend kuus aastat. näljastreik oli tema viimane võimalus äh, vanglatingimuste vastu protesteerida ja tema kohtlemise vastu. Äh, parlamendi president härra Buzek ja välispoliitika kõrge esime-, esindaja Catherine Ashton on protesteerinud sellise äh, kohtlemise vastu on jõudnud, on nõudnud, et kõik poliitvangid Kuubal vabastatakse. lisaks sellele tahaksin ma öelda, et meil on ettepanek täiskoguks Strasbourgis, et meil toimuks arutelu äh, Kuuba teemal koos resolutsiooniga kas ma tohiksin paluda teie toetust sellele resolutsioonile ja arutelule, tegemist on siis Kuuba teemalise aruteluga järgmise Strasbourgi täiskogu ajal, hästi, jah, aitäh. teine teadaanne puudutab viiekümne neljandat sorry. Conference on the status of women. So on the 54th session puudutab siis naiste staatuse konverentsi viiekümne neljandat istungit Peking pluss äh, viisteist raames. niisiis nendest dokumentidest, mis minu ees ma saan, äh, on, saan ma aru seda, et proua Haudala oli sellel viiekümne neljandal istungil kohal. Äh, paljud äh, küsimused, mida seal arutati, olid äh, seotud ka rahuprotsessidega, niisiis ma ei saa praegu teile rohkem öelda, aga kui proua Haudala siia jõuab, siis kui teil on küsimusi, sellel teemal, siis ma arvan, et on meelsasti nõus neile küsimustele vastama. proua Haudala oli ka äh, Valgevene faktimissiooni delegatsiooni liige, see delegatsioon käis Valgevenes möödunud nädalal, seda delega- äh,, juhtis härra, delegatsiooni juhtis härra Krist-, äh, Kristjan Vigenin äh,, see delegatsioon külastas siis Valgevenet kahekümne kolmandast kahekümne seitsmenda veebruarini ja eh, eh, delegatsioon läks Valgevenesse selleks, et aru, arutada Valgevene osalust Euronesti parlamentaarses assamblees delegatsioon pööras muuhulgas tähelepanu ka inimõigustele, kodanikuühiskonnale, inimõiguste kaitsjatele, organisatsioonidele registreerimise liberaliseerimisele, eh, eelseisvatele presidendivalimistele, meediavabadusele ning etnilistele vähemuste küsimusele Valgevenes samuti väljendas muret sellepärast, et selles osas on olukord Valgevenes halvenenud. Valgevene teema resolutsioon pärast seda, kui teatati Poola vähemuse tagakiusamisest Valgevenes, tuleb hääletusele eelseisval täiskogul Strasbourgis Yes, all... niisiis, äh, need olid äh, teadaanded, äh, mis meil tänaseks olid ja nüüd saame jätkata siis oma päevakorraga ning alustame siis inimõiguste sotsiaal- ja keskkonnastandarditega rahvusvaheliste kaubanduslepingute sõlmimisel. arvamuse koostajaks on meie kolleeg David Martin tegemist on esimese mõttevahetusega sel teemal, seega tervitan meie kõnelejaid, James Martinit, kes on siis selle arvamuse koostaja ning Grigor Triid, kes äh, samuti kõneleb sellel teemal ja võib-olla on meil kohal ka Euroopa Komisjoni esindaja, ta liitub meiega pisut hiljem, küll, hea küll, nüüd saab sõna härra David Martin. Uh, suur aitäh, tere hommikust! Euroopa Parlament, Euroopa Parlamendil on nüüd palju suurem võimalus <clears throat> neid lepinguid mõjutada, kui oli varem ja seda tänu jõustunud Lissaboni lepingule, mis on meist teinud võrdsed partnerid nõukoguga see aga ei tähenda, et Euroopa Parlament peaks äh, jääma lihtsalt ootama protsessi lõppu ja siis ütlema jah või ei, me peame kindlasti selles protsessis olema kaasatud algusest lõpuni. me peame aitama läbirääkimistel mandaadi üle, läbirääkimistel endil ja me peame jälgima, et täidetaks kõigi inimõiguste alaseid sotsiaalseid ja keskkonnastandardeid ning eriti tähtis on see just meile, inimõiguste alakomiteele. me peame vaatama, kas meie enda lepingutes on selliseid klausleid, mis vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja Euroopa Kohtu praktikale meid kohustavad jälgima, et need riigid, kellega me, meil on kaubandussuhted, jälgiksid inimõigusi ja neid täidaksid. on ka horisontaalsed lepingud milles on samuti inimõiguste alased, tööhõivealased ja keskkonnaalased standardid ja klauslid. ja meie arvamuse esitamise üks äh, eesmärke on vaadata, kuidas saab inimõiguste täitmist äh, nende lepingute abil paremini nõuda. ja kui me räägime horisontaalsetest lepingutest, äh, siis on ilmselge, et me peaksime rääkima ka GSP plussist, ähm, enam, enimsoodustusrežiimist. me peaksime viitama asjakohastele rahvusvahelisele, rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsioonile ja ka keskkonnastandarditele. ja teoreetiliselt on nii, et kui riik ei suuda täita neid standardeid, siis GSP plussiga antavad eelised võib riigilt ära võtta ning mitmed vastuvõtvad riigid peavad tunnistama, et see režiim annab neile väga suuri eeliseid, sest äh, teised äh, tariifsed soodustused ei ole nii suured, nagu nad olid äh, vanasti, kuid GSP pluss võib anda suuri kaubanduseeliseid riikidele, kellel on õigus seda režiimi kasutada. me oleme minu meelest oma arvamuses näidanud üles liiga vähe järjepidevust GSB Plussi suhtes, kellele see antakse või kes võib seda säilitada. viimasel läbirääkimiste voorul me näiteks äh, ütlesime, et Pakistan on tõenäoliselt välistatud, kuna ta ei täida teatavaid ILO konventsioone, kuna Pakistanis puudub äh, piisav demokraatia ja ei täideta inimõigusi kui need parameetrid on tõesed, siis on Pakistani väljaarvamine ka õigustatud. kuid samas, kui me vaatame neid riike, keda ei ole välja arvatud ja seda, milline tasakaal siis erinevate äh, riikide vahel valitseb, kes saavad selle režiimi ja kes mitte, siis äh, me tegelikult jõuame ju järeldusele, et Pakistani stabiliseerimine on meie huvides võttes arvesse, millised probleemid selles maailmajaos valitsevad, kuid ometi me jätsime Pakistani välja ja andsime selle režiimi hoopis teistele riikidele. ja see ei ole loogiline, kui me mõtleme sellele, et me soovime Pakistani majanduslikult integreerida laiemasse kogukonda. ja kui me vaatame, millised riigid kvalifitseeruvad ähm, seda režiimi kasutama, siis äh, Sri Lanka jäi jällegi välja ka inimõiguste alase olukorra pärast. ja Kolumbia puhul me keeldusime asja isegi arutamast. see on kahtlemata järjepidevuse täielik puudumine, sest Kolumbia on kõige ohtlikum riik maailmas, kuuskümmend protsenti ähm, palgamõrvadest leiavad aset seal kuid meie ei ole tegelikult ju isegi uurinud neid mõrvu ega muid inimõigustega seonduvaid teemasid Kolumbias ja ometi me oleme teinud otsuse, et näiteks Sri Lanka taoline ähm, riik kindlasti GSP plussi ei saa. seega siin puudub järjepidevus. ja komisjoni ametnikele tahaksin ma öelda, et äh, paistab küll, et meetmete puhul ei peaks me rääkima mitte ainult sellest, kas ILO konventsioone täidetakse, vaid kas neid täidetakse äh, pidevalt ja kas riigil on tahe austada kõigi inimõigusi. selle alusel tuleks otsustada, kas riik äh, võib saada GSP plussi kasutada või mitte või kas talle võiks anda mingeid muid eeliseid, sest nende eeliste abil on meil võimalik riike kannustada suuremale tööle. Nende meetmete abil saame me saame me otsustada, kummas suunas riik liigub, kas positiivses või negatiivses, minu jaoks on see mõistlik lähenemisviis. kuid meil on vaja ka teada, millised on äh, need mõõdupuud, mille abil me hindame progressi. ja sageli on asi ka meie enda tunnetuses ja lihtsalt selles, kas riik meeldib meile või mitte mõnikord on olemas rahuldav alus inimõiguste poliitika arendamiseks, mõnikord mitte ja Kolumbia puhul on selgitus, miks ei ole komisjon alustanud uurimist, ilmselt see, et komisjoni arvates ei ole vaja seda olukorda uurida, alles ainult siis hakkab Kolumbia inimõiguste alast olukorda parandama Sri Lanka puhul jälle usutakse, et kui seda lepingut ei anta, siis nad teeksid seda. nii et suhtumine nendesse riikidesse on erinev. kuid ma leian, et vastavaid otsuseid saab ikkagi teha ainult siis, kui on olemas tõelised tõendid. Ehm, teine asi, mis puudutab komisjoni, millest ma saan aru, on kriteeriumite küsimus. komisjonid, komisjon ei soovi neid kriteeriume eriti kõva häälega arutada. Need kriteeriumi, mille alusel siis otsustatakse, kas võtta mingisugune eelis riigilt ära või mitte ehm, seda, sellega loomulikult äh, peab nõustuma ka nõukogu, kuid sageli tehakse sellised otsused äh, suletud uste taga. komisjon ja kõrged esindajad või ministrid tulevad äh, kokku ja, ja siis eh, nii-öelda omavahel küsitakse salajastel koosolekutel või kinnistel koosolekutel, kui me seda teeme, kas te toetaksite seda? ja alles siis otsustab komisjon, kas nõukogu tõenäoliselt toetab eh, GSB Plussi äravõtmist mõnelt riigilt, näiteks eh, Kolumbialt või mitte. see on selline ettevaatlik lähenemisviis mina isiklikult arvan, et inimõiguste alane olukord tõepoolest ei ole täiesti mustvalge, seda ei saa võtta ainult äh, ühte või teistmoodi, kuid ometi peavad meil olema läbipaistvad äh, hindamissüsteemid, mille alusel me saame otsustada, kas riik peaks või ei peaks saama kasutada GSP Plussi. on muidugi ka teisi kaubandus valdkondi, millest võiksime rääkida, kuid äh, mina tahaksin rääkida teise asjana vabakaubanduslepingutest, sest see on teine väga suur valdkond. tõepoolest, me peame läbirääkimisi erinevate kolmandate riikidega ja nendes läbirääkimistes me alati rõhutame keskkonna ja tööalaseid standardeid, kuid see tähendab ja see tähendab seda, et riik vähemalt püüab muuta oma keskkonna ja tööalast õhkkonda või kui äh, tegelikult ei muuda, siis vähemalt jätab mulje, et ta seda teeb. sest äh, ta teab, et ainult siis saab ta äh, vabakaubanduslepingu. seega on meil tegelikult täiesti olemas mõjutusvahendid, kuid ma kardan, et kui leping on kord sõlmitud, siis kaob igasugune motivatsioon keskkonna ja tööalaseid standard, standardeid täita sest äh, vabakaubanduslepingu saab äh, toetada, äh, saab peatada ainult nii, et komisjon selle peatamise algatab ja seejärel ka ühehäälselt heaks kiidab, see aga on keeruline. Need riigid, kes saavad praegu kasutada olemasolevaid vabakaubanduslepinguid, teavad seda ja seetõttu on kõigi ülejäänud kolmandate riikide huvides püüda saada vabakaubanduslepingut, sest ka nemad teavad, et selle peatamine niisama lihtsalt ei käi. ma arvan, et ma ei tea ühtegi näidet, kus vabakaubandusleping oleks peatatud. isegi Iisraeli puhul, kus lähiajalugu on selgelt näidanud, et tegelikult oleks vabakaubanduslepingu peatamine äh, või külmutamine äh, täiesti põhjendatud, äh, ei ole seda tehtud tõenäoliselt sellepärast, et meil puuduvad selleks piisavad vahendid. ning äh, tulevaste vabakaubanduslepingute puhul võiks parlament kasutada oma õigusi, et vastavaid õiguste klausleid oleks lihtsam jõustada, üks võimalus oleks kaotada ühehäälsuse nõue, teine võimalus oleks anda komisjonile oma omaalgatuslik õigus mõneks ajaks peatada vabakaubandusleping ning seejärel taotleda pikaajalist ta,, pikaajalist peatamist ja Euroopa Parlamendil peaks olema väga selge roll selles, kuidas vabakaubanduslepingu peatamist taotleda. arvestades, et meile on Lissaboni lepinguga antud uus volitus heaks kiita, heaks kiita vabakaubanduslepinguid, võiksime me olla seotud ka nende lepingute ajutise peatamisega suur aitäh! Thank you, thank you, Mr Martin! aitäh, härra Martin! nagu te näete, vahetame me mõtteid e, proua Saifi ja härra Martini tekstide põhjal, kuid lisaks sellele on teile välja jagatud ka, ka teised dokumendid Need on siis saatnud inimõiguste rahvusvaheline föderatsioon, kelle esindaja on ka siin ja annangi teile sõna. Thank you very much, I switch to french. suur aitäh, räägin edasi prantsuse keeles. kõigepealt äh, tahaksin tänada inimõiguste allkomisjoni, et siia meid on kutsutud. tegemist on tõepoolest alles esialgse tekstiga, siin ei ole küll lõplikku paberit, mida saaks arutada aga see küsimus on väga oluline, sest et FIDH on juba aastaid selle teemavaldkonnas tegutsenud, see tähendab, on tegutsenud selleks, kuidas võetakse arvesse inimõiguste küsimust äh, sel puhul, kui peetakse läbirääkimisi kaubanduslepingute üle. ja seega on oluline nendest küsimustest siinkohal ka rääkida, esiteks sellepärast, et Euroopa Liit on viimastel aastatel suurendanud oluliselt kaubandusläbirääkimiste hulka ning on kolmandate riikidega kirjutatud alla kaubanduslepingutele. see on siin fakt, mida ei saa kõrvale jätta, kaubandusläbirääkimised on osutunud väga oluliseks viimastel aastatel. ja kuna on võetud vastu, ratifitseeriti ka Lissaboni leping, siis seal on artikkel kakssada kaheksateist, ning on ka uus institutsioonide vaheline leping ja need mõlemad dokumendid annavad Euroopa Parlamendile suurema rolli, mis puudutab läbirääkimiste jälgimist kõikides etappides. see tähendab, et Euroopa Parlament on nüüd kaasatud kõikidesse kaubandusläbirääkimiste etappidesse, nii et nüüd Euroopa Parlament, nagu ka raportöör ütles, mitte ei ütle lõpus lihtsalt jah või ei. nii et nüüd saab parlament osaleda nendes läbirääkimistes konstruktiivselt ja aktiivselt ja ka rahvusvahelisel areenil on, antakse järjest suuremat tähtsust inimõigustele kaubandusläbirääkimiste osas. maailma Kaubandusorganisatsiooni peadirektor võttis juunis selle teema osas sõna, Pascal Lamy äh, ütles juunikuus, et äh, kaubandusvaldkonna avanemise äh, positiivne mõju inimõigustele ei ole otsene ning ta lisab juurde, et äh, õiguse eksperdid küsivad endalt tihti, kas äh, Maailma Kaubandusorganisatsioon peab austama äh, inimõigusi, aga minu arvates me oleme seda teinud ja seda me oleme teinud terve organisatsiooni nimel. minu ettekanne on täna väga lühike ja tahaksingi alustada just nimelt õiguslikust vaatenurgast millised on Euroopa Liidu kohustused selles kaubandusvaldkonnas inimõiguste osas? see on midagi automaatset, mis tegelikult, millest tegelikult ei peakski rääkima ning edasi tahaksin rääkida Euroopa Liidu välispoliitikast ja suurematest pingutustest, mida oleks vaja selleks, et see poliitika oleks koherentne kõigepealt õiguslikust aspektist, rahvusvahelise õiguse aspektist, meil ei ole vaja siin küll teoreetilist äh, arutelu läbi viia, läbi, läb-, liikmesriigid ja ka Euroopa Liit on öö, äh, seotud rahvusvaheliste instrumentidega, mille nad on heaks kiitnud. tegemist on öö, äh, kahe erineva rahvusvahelise paktiga esiteks sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised õigused, seal, sinna on lisatud ka rahvusvaheline koostöö, artikkel kaks punkt üks, kaks punkt üks ja artikkel kaksteist ütlevad, et ei tohi kuidagi rikkuda inimõigusi kolmandates riikides. ka kohtupraktikast on näha, et seda põhimõtet järgitakse ja seega on ÜRO liikmesriikidel kohustus, kui nad kirjutavad alla äh, kokkulepetele kolmandatele, kolmandate riikidega, mitte ainult äh, mitte rikkuda inimõigusi, vaid ka edendada inimõiguste austamist nendes riikides. nii et kõikides rahvusvahelistes kokkulepetes, sealhulgas ka kaubanduskokkulepetes, on Euroopa Liidul kohustus võtta arvesse ka seda, et nende kokkulepe ei rikuks inimõigusi. on aga näidatud ja seda on näidanud ka ÜRO ja sellest on rääkinud ka Pascal Lamy, et kaubanduskokkulepetel võib olla inimõiguste osas nii positiivne kui negatiivne mõju. ja sellest räägib ka meie dokument, mis on siin teil olemas see avaldati juba kaks aastat tagasi ja seal räägitaksegi sellest, kui äh, suur mõju oleks Euroopa Liidul äh, siis, kui Euroopa Liit äh, hindaks täpselt seda, kas in-, kas kaubanduslepingutel on negatiivne või positiivne mõju inimõigustele kolmandates riikides ja siis vastavalt sellele peaks ka kaubandusleppeid muutma. praegu ei ole aga olemas mit-, mitte ühtegi rahvusvahelist õiguslikku instrumenti, mis võimaldaks näidata seda, et inimõigusi edendatakse, aga neid ei rikuta. on olemas instrument selleks, et hinnata kaubanduslepingute mõju jät-, säästvale arengule, aga ei ole samasugust instrumenti, mis võimaldaks teha sama inimõiguste osas. nii et tahaksin rõhutada sellele punktile, oleks oluline välja töötada selline tööriist, see peaks olema institutsioonide vaheline, see võib olla juba olemasolev äh, mõjuhinnang inimõiguste osas, ja võib kasutada ka praegu juba olemasolevat äh, instrumenti, mis võimaldab hinnata mõju säästvale arengule igal juhul on kõige olulisem see, et Euroopa Liit äh, oleks truu oma rahvusvahelistele kohustustele. Äh, teine aspekt, mis on õiguslikku laadi, kuid ka poliitilist laadi ning meil on eriline tähtsus just Lissaboni lepingu osas, siin ma räägin koherentsusest ja ka terminitest või mis võib-olla siiamaani on olnud tabuks Euroopa Liidus. aga samas tuleb seda kõike arvesse võtta, see on Euroopa Liidu välispoliitikas väga olulised. inimõiguste klauslid, mis on kirjas kõikides kaubanduslepingutes kolmandate riikidega juba tuhande üheksasaja üheksakümne viiendast aastast seal artiklis kaks kõikides lepingutes on kirjas, et on võimalus leping peatada, kui need olulised kriteeriumid ei ole täidetud. seda, seda võetakse arvesse nii Cotonou lepingute osas näiteks siis, kui äh, rikutakse oluliselt demokraatlikku korda, see on kirjas Kotonu lepingute artiklis üheksakümmend kuus äh, ja selle artikli kohaselt on võimalus lepingut peatada. selleks, et kasutada inimõiguse klausleid, peavad äh, olema täidetud teatud tingimused ja nendel tingimustel on võimalik lõpp teha nendele eelislepingutele aga see tähendab, et institutsioonide vahelises tegevuses peab olema suurem koherentsus jällegi tahan siin mainida Lissaboni lepingut, seal on artikkel kakskümmend üks, kus on täpselt kirjas, et on vaja Euroopa Liidu välispoliitikas suuremat koherentsust ja seda kõikides valdkondades ja seal tuuakse eraldi välja see, et tuleb ähm, rääkida Euroopa Liidu väärtustest, sealhulgas ka inimõigustest, kõikides nendes poliitikavaldkondades. me oleme siin tõepoolest äh, alles äh, dokumendi väljatöötamisfaasis ja seega tahaksime me avalikult ja kõiki institutsioone kaasates sellest teemast rääkida, et lõpuks äh, jõuda lahenduseni, kuidas Euroopa Liit saaks rakendada ellu koherentset poliitikat, mis sel juhul, kui on massiliselt rikutud inimõigusi, saaksid kasutada neid tingimusi, mis võimaldavad lepingut peatada. aga selline lepingute peatamine oleks võimalik vaid juhul, kui meil on enne olemas juba äh, hinnangud äh, inimõiguste olukorrale. sellepärast loomulikult me ei taha siin peatada lepinguid, kui nendel on ka positiivne mõju äh, inimõigustele nii et me peame mõõtma seda mõju, seda me praegu teha veel ei oska, ja siis, kui meil on juba kaubanduslepingu mõju teada, siis on meil võimalik juhtumhaaval rääkida sellest, kas tingimused on täidetud või mitte. meie oleme äh, ühes raportis näidanud, et Ameerika Ühendriikide investeeringud äh, Peruus on mõjutanud negatiivselt äh, inimõiguste olukorda, sellepärast et kolmkümmend inimest äh, on saanud äh, vigastada põliselanike kogukondades, sellepärast et Ameerika Ühendriikide tegevus mõjutas nende olukorda otseselt millised on aga vahendid, mis on meie kasutusel, meie kasutuses äh, selleks, et äh, näidata, et Euroopa Liidu kaubanduslepingutel ei oleks sama mõju? Euroopa Liidu leping äh, Peruga on koostööleping ja mitte, siin ei ole tegemist küll investeeringutega, aga kui sinna jõutakse, peaks siiski seda väga tähelepanelikult vaatama, see, siin loomulikult tõstatub ka ettevõtete vastutuse küsimus äh, ja nii edasi. selline oli minu väga lühike ettekanne, see on selline linnulennult ülevaade ja loomulikult äh, olen ma valmis vastama kõikidele teie küsimustele, suur tänu! aitäh, aitäh, härra Teri! aitäh selle sõnavõtu eest ning nüüd ma näen, et ka komisjoni esindaja on kohal, ma vabandan veel kord, et me pidime oma päevakorda muutma, aga proua Arno, kas teie sooviksite ka tänases arutelus osa võtta? suur aitäh, proua Andrikiene ma rõhutan ka mõnda punkti, mis minu arvates saab anda oma panuse parlamendi mõttevahetusele ja ma ootan veel oma kolleege, kes tegelevad kaubandusküsimustega, nii et, et ma ei esinda üksinda komisjoni. ma tahaksin härra Martinile öelda seda, et sidusus on siin kõige olulisem ja juba enne seda lepingut oleks seda tulnud kohaldada minu arvates on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit oleks oma tegevuses järjepidev, eriti siis, kui meid süüdistatakse topeltstandardites. härra Martin ütles, et meil on palju erinevaid huvisid ning iga üksiku juhtumi puhul me peame kaaluma oma huvisid. loomulikult on äh, kaalul inimõiguste küsimused, samas on ka äh, probleem selles, et inimesed soovivad naftat, gaasi ja nõnda edasi ja me peame aru saama, et elu ei ole must ja valge, nagu äh, raportöör ütles. oluline on silmas pidada ka seda, et ähm, FIDH esindaja mainis neid positiivseid stiimuleid, positiivseid tingimusi. minu arvates on äärmiselt oluliselt silmas pidada seda, et me püüame pidada dialoogi ning me kasutame negatiivseid karistavaid meetmeid tõesti see, kui see on viimane väljapääs Äh, möödunud aastal koostas proua Flotre huvitava raporti sanktsioonide teemal, kus oli öeldud, et sanktsioonid võivad olla sümboolsed ja nende tõhusus on küsitav, aga see on siiski üks vahend, mis meie käsutuses on. mis äh, puudutab nüüd neid instrumente, siis ma arvan, et härra Martin juba mainis mõningaid nendest. nüüd tulles nende klauslite juurde, ma tahaksin pisut parandada seda, mida raportöör ütles. juriidilises äh, kontekstis vabakaubanduskokkulepped ja sektoripõhised kokkulepped, olgu need siis kalanduskokkulepped, maksustamisalased kokkulepped, ei sisalda poliitilisi klausleid. üks sellistest klauslitest on inimõiguste klausel Äh, poliitilised klauslid on poliitilises raamistikes, äh, tavaliselt partnerlus- ja koostöölepingutes. probleem on selles, et viimastel aastatel on asjad muutunud pisut segaseks selles mõttes, et natuke on käsitletud kaubandust, natuke teisi asju ja need lepingud on sellised nii-öelda segalepingud. kui meil on selged äh, vabakaubanduslepingud või sektoripõhised lepingud, siis meil ei ole neid poliitilisi klausleid seal parlament on väga sõnaselgelt välja öelnud, et peaks olema side nende kahe asja vahel. näiteks on siin Korea ja üheks näiteks on ka hiljutine kokkulepe Kolumbiaga. Äh, vabakaubanduslepingul on äh, side koostöölepinguga, kus on olemas ka see poliitiline klausel möödunud aastal seoses nende klauslitega meil toimus äh, oluline üritus, nimelt me saime Coreperilt suunitlused niimoodi, et me saaksime süstemaatiliselt iga partnerluse koostöölepingu puhul äh, kohaldada poliitilisi klausleid, neid on viis ja kaks nendest on oluline, olulised, üks nendest on inimõiguste oma ja miks seda nimetatakse oluliseks klausliks? sellepärast, et see on seotud teise klausliga, mis on peatamisklausel, see tähendab seda, et kui inimõigusi rikutakse, siis äh, võib selle lepingu peatada niisiis äh, seda klauslit äh, nüüd äh, arutatakse süstemaatiliselt kõigil läbirääkimistel, tegemist on klausliga, mida peetakse võib-olla mitte kõige olulisemaks, aga üheks olulisemaks, sellepärast et meil on väga palju aluseid selleks ja näiteks kui me peame läbirääkimisi, ütleme, Filipiinide või teiste partneritega, siis Äh, inimõiguste klausli osas on meil väga vähe manööverdamisruumi. me ütleme partneritele, et me äh, viitame ÜRO hartale, äh, ülemaailmsele inimõiguste deklaratsioonile ning kõik maailma riigid on sellele alla kirjutanud, nii et, et me ütleme, et, et milles siis teie probleem nüüd on Äh, meie partneritele teeb muret aga see, et see klausel on automaatselt seotud peatamisklausliga. Äh, me oleme selles vallas äh, tööd teinud, nagu kolleeg FIDH-st ütles, meil on olnud kakskümmend kaks juhtumit, kus seda poliitilist klauslit, peatamisklauslist on kasutatud. kahekümne kahel juhul me oleme täielikult vabandust, osaliselt äh, peatanud lepingu täielikku peatamist me ei ole kunagi teinud, sest kõik need meetmed, mida me rakendame, peavad olema proportsionaalsed. pärast äh, sõjaväelist riigipööret Aafrikas me oleme seda meedet rakendanud, aga tavaliselt me üritame ikkagi korraldada väga kiiresti dialoogi, näiteks äh, Koreaga oli see ka niimoodi, partnerid kartsid et meie äkitselt otsustame selle kaubanduslepingu lihtsalt lõpetada. ma arvan, et riigid äh, soovivad mõista, mis toimub, me ütleme neile, et tegemist on äh, asjaga, mis on poliitiliselt väga oluline ja sidus, aga meil on ette nähtud ka kiire koordineerimisklausel. kõik asjad peavad olema proportsionaalsed, selline on hetkeolukord. Äh, veel üks asi mis on osaks sellest poliitilisest klauslist, on see, et meil toimub inimõiguste dialoog äh, riikidega, tegemist on jällegi positiivse dialoogiga. meil on ka teisi vahendeid, ma tahaksin teile meelde tuletada, et äh, Sri Lanka otsus äh, langetatakse alles augustis, sellepärast et hetkel meil on see kuuekuuline periood, kus me püüame meeleheitlikult pidada dialoogi Sri Lanka poolega, sest meie eesmärk on, et olukord paraneks. me ei taha, et me lõppkokkuvõttes ebaõnnestuks ja meie olukord jääks selliseks, nagu ta on. GSP on üks asi, see on selline põhiline süsteem, me oleme kaks korda katkestanud GSP-sid inimõiguste põhjustel Äh, Birmaga seoses sunnitöö kasutamisega seal ja Valgevenes seoses äh, inimõiguste ulatuslike rikkumistega. GSP pluss, äh, mille osas me Sri Lankaga räägime, näeb ette täiendavaid kaubandussoodustusi. see on seotud inimõiguste konventsiooni ratifitseerimise ja rakendamisega, samuti keskkonnakonventsiooni ja tööõiguse konventsiooniga. ja kaks aastat tagasi me äh, äh, korraldasime uurimise Salvadori küsimuses, äh, tegemist oli väga olulise asjaga, sellepärast et see tõi kaasa muutused Salvadori põhiseaduses, nii et, et sellel oli tõesti selline mõju, nagu me soovisime. me ei tahtnud riiki karistada, vaid me tahtsime neid lihtsalt aidata. ja seda me üritame saavutada ka Sri Lanka puhul, meil käib pidev dialoog, on veel teisi vahendeid, mida ma tahaksin mainida, üks nendest äh, on ähm, äh, määrus äh, null viis, mis keelab piinariistadega kauplemise. sellega meil on probleeme meil on probleeme selle määruse rakendamisega, minu arvates on tegu, tegu olulise määrusega, aga täna ma ei ole päris kindel, kuidas olukord liikmesriikides on selle määruse rakendamisega. aga see on üks vahend, mida saab kasutama. me oleme samuti kaalunud äh, sõjatehnika eksporti, meil on ähm, ühisseisukoht äh, piiranguteks, litsentside väljaandmiseks ning üks kriteeriumitest on on ka äh, humanitaarõigus ja inimõiguste austamine, nagu te teate, tegu on ühisseisukohaga ja litsenseerimine toimub läbi liikmesriikide. samuti tahaksin öelda seda, et meil on olemas ka sanktsioonid, neid saab rakendada kahel moel, kas siis nõukogu otsusega, tavaliselt tugineb see ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile, äh, teatud üldisteks sanktsioonideks ja me võime Äh, valida, mida me teeme, kas me külmutame varad, kehtestame kaubandussanktsioonid ja siis on veel äh, individuaalsed sanktsioonid, see on teine sanktsioonide kategooria. nagu ma ütlesin, äh, kõik ei tunne ennast väga mugavalt nende sanktsioonidega, sellepärast et kui need kord kasutusele võetakse, kuidas need ükskord tühistatakse, ma tean, et minu kolleegid nüüd, kes kaubandusküsimustega tegelevad, on nüüd kohale jõudnud aitäh, minu arvates oli tegu väga äh, põhjaliku ülevaatega kõigist nendest vahenditest, mis meie käsutuses on ja mul ei olegi midagi palju siia lisada. Te juba kuulsite, äh, millised on erinevad kaubandusvahendid, mis meie käsutuses on, te kuulsite äh, ka millised on autonoomsed meetmed, mida me saame kasutada, näiteks igasugused piirangud, mis võetakse vastu võetud vastavalt nõukogu otsustele loomulikult äh, on siin lepingutest tulenevad elemendid, need on sees siis kahepoolsetes kaubanduslepetes. Äh, sinna tavaliselt pannakse sisse ka inimõiguste alal klausel, samuti äh, peatamisklausel ja kõige aluseks on siis dialoog kolmandate riikidega. kui kellelgi ei ole mingit konkreetset spetsiifilist kaubandusega seotud küsimust, siis ma sellega lõpetaksin. aitäh, aitäh, proua Arno ja aitäh te ka teie kolleegile. ja nüüd äh, on võimalik äh, kolleegidel esitada küsimusi, härra Kosak. suur aitäh, proua eesistuja, räägin nüüd bulgaaria keeles suur aitäh. lugupeetud kolleegid. inimõiguste klausel või ka keskkonnaalased klauslid vabakaubanduslepingutes on meile kõigile väga tähtsad siinkohal tuleb arvesse võtta kõigi asjaolusid, mida kolleegid mainisid võttes arvesse ka seda, kui palju uusi vabakaubanduslepinguid on Euroopa Liit sõlminud kolmandate riikidega ning seda, kui suur on nende vabakaubanduslepingute mõju inimõigustele, inimõiguste kaitsmisele, rahvusvahelisele koostööle, uutele lubadustele, mida kolmandad riigid annavad. võttes arvesse kõiki neid asjaolusid, on meil vaja Äh, jätkusuutlikku lähenemisviisi ning Euroopa Liit ja eriti Euroopa Parlament Euroopa Liidu osana peavad äh, tagama vajaliku järjepidevuse. Euroopa Parlament on äh, Euroopa kodanike poolt otse valitud institutsioon ja seetõttu peame me oma tööd tegema väga ettevaatlikult ja väga hoolikalt ning peame sealjuures silma peal hoidma kõigil inimõiguste rikkumistel, sest meie peame kaitsma oma euroopalikku standardit. tulen siinkohal tagasi selle juurde, mida ütles härra Martin meie keskustelu alguses, nimelt äh, rääkis ta oma eesmärkidest ja oma soovidest ja sellest, et neid tuleks arutada ka Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis. mõned inimesed ütlesid, et võivad tekkida topeltstandardid ja järjepidevuse puudumine, et erinevatesse riikidesse võidakse hakata suhtuma erinevalt, kuivõrd mõne riigi suhtes meil on suurem kaubandushuvi ning tõepoolest, mõnikord võib see nii olla mõnikord me kasutame nii-öelda piitsameetodit ja mõnikord präänikut kuid ei ole alati võimalik ette näha, milleni vastava meetodi kasutamine viib. nüüd on jõustunud Lissaboni leping ja tänu sellele on Euroopa Parlamendile pandud suurem vastutus. meie võimuses on nüüd ähm, nõuda, et Euroopa Komisjoni ning nõukogu kolleegid samuti teatud eesmärke täidaksid. ja ma tahaksin seetõttu küsida komisjoni esindajalt mis puudutab äh, Sri Lankat ja GPS plussi, miks te otsustasite GPS plussi ähm, kasutamisõiguse peatada? ja mis puudutab Kolumbiat, äh, siis mitte sellepärast, et me Kolumbia küsimust pikalt arutaksime, vaid ka teistel põhjustel, tahaksin ma küsida, miks ei kavatse Euroopa Komisjon vähemalt omaalgatuslikult äh, alustada kriteeriumite rakendamise uurimist? on ju palju partnereid ning vabaühendusi ja ametiühinguid, mis on juba öelnud, et Kolumbias rikutakse inimõigusi ning ei peeta kinni WTO standarditest ja seoses nende asjaoludega tahaksingi ma teie käest küsida, milliste mehhanismide abil kavatsetakse neid rikkumisi sanktsioneerida? kas on võimalik ähm, kasutada vabakaubanduslepingutes rohkem inimõiguste põhiseid klausleid, mida siin on äh, mitu korda mainitud. kui me mõtleme vabakaubanduslepingule Koreaga, siis eh, on näiteks eh, teada, mida teha saaks, kas on võimalik leida ka teisi täiesti legaalseid eh, meetmeid või turvaklausleid, kaitseklausleid, mida oleks võimalik kasutada koos nende ülejäänud mehhanismidega ja mis lõpuks tooksid kaasa vabakaubanduslepingu peatamise juhul, kui inimõigusi ei austata. see on siis minu küsimus, aitäh! aitäh ja proua Lokviler! I will speak in german <clears throat> uh, I have... ma räägin saksa keeles. mul on äh, kolm, mul on äh, kolm märkust. esimese asjana tahaksin minagi toetada kolleegi härra Martinit selles, et me ei saa käituda selliselt, et äh, puuduks järjepidevus ning on kahtlemata kahetsusväärne, et äh, kui me vaatame, millised on inimõiguste alased äh, probleemid Kolumbias, näiteks seda, mis juhtus veebruaris, äh, me leidsime ühe massihaua, kuhu oli maetud umbes kolm tuhat isikut ning valitsus on muidugi astunud samme paramilitaarsete jõudude äh, kontrollimiseks. ja see on väga oluline ja väga hea. kuid meie peame omalt poolt saatma välja väga selge signaali me tõepoolest ei saa kasutada topeltstandardeid või saata selliseid signaale, mida võib mõista kaheti. siin räägiti sanktsioonidest ja vabakaubanduslepingutest, kuid minu meelest oleks väga oluline siinkohal meeles pidada ka seda, mida võib-olla teised on juba öelnud, võib-olla ka mitte, meeles pidada seda, et kui me räägime sanktsioonidest, siis sanktsioonid ei tohi olukorda muuta veelgi halvemaks või kaasa tuua uusi inimõiguste alaseid rikkumisi. ja komisjonilt tahaks küsida seoses sellega, mida räägiti ekspordikeelu rakendamisega seonduvatest probleemidest ning nii-öeldud, nii nimetatud äh, piinainstrumentidest võib kasutada loomulikult erinevaid instrumente. ja võib kasutada sanktsioone äh, selliste elektriliste ähm, vahendite sanktsioneerimiseks, mida kasutatakse piinamiseks? aitäh, tahaksin paluda komisjoni esindajatel vastata neile küsimustele uh,. <clears throat> suur aitäh, tahaksin rääkida paari sõnaga TG-s, TS Plussist ja nii edasi komis- ja vastata kõik nendele küsimustele, mis komisjonis on tõstatatud. kõigepealt esimene punkt, millele tahaksin rõhuda, on see, et äh, siin peab, mis puudutab risk of course of establishing a system that is not underpinned mis puudutab GSP-d, siis peavad meie eesmärgid olema väga selged äh, kui GSP tõstatus, siis panime juba kirja selged eesmärgid, et jõu-, jõuaksime ka rahvusvahelisele kokkuleppele ja see on tegelikult kõige paremaid eesmärke, mis meil võib olla. siin on viidatud ka erinevatele inimõiguste konventsioonidele, ka äh, töökonventsioonidele ja samuti inimkaubandusalastele konventsioonidele konventsioonis pannakse kirja normid, neid peame me arvesse võtma, aga meil on vaja järelevalve osas siin tunduvalt rohkem infot, et teada, mida täpselt tehakse kasu saavates riikides. me peaksime olema selles osas objektiivsed ja kui me tahame asju vaadata tõepoolest rahvusvahelisest vaatenurgast, siis peaks sellega tegelema ka rahvusvaheline asutus. Euroopa Liidu tegevus põhineb erinevatel raportitel, mille on avaldanud Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, ka ÜRO inimõigustega tegelevad asutused ja ka erinevad keskkonnaorganisatsioonid loomulikult iga kord, kui tegeletakse selliste hinnangute andmisega, siis antakse ka poliitiline hinnang. ma arvan, et see on midagi, mida me ei saa sealt täielikult kustutada ja me ei peakski seda tegema, sellepärast et Euroopa Liidu poliitilistel institutsioonidel peabki olema võim analüüsida ja võtta vastu põhjendatud otsus vastavalt äh, kriteeriumitele, mis on kirjas määrustes, nii et äh, konventsioonid on meil normiks ja kui on ka täpsemaid äh, järelevalve tulemusi rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, siis sellel kõigel põhinebki lõplik Euroopa Liidu poliitiline otsus. mis toimub Kolumbias, mis saab Sri Lankaga? me peame siin silmas pidama mitmeid erinevaid küsimusi. GSP plussi eesmärgiks äh, on kutsuda riike üles parandama olukorda. ja see põhineb suuresti riikide tahtel ja nende pühendumusel ja ka rahvusvaheliste organisatsioonide järelevalveametite tahtel ning ka Euroopa Liidu institutsioonide tahtel. võtame Sri Lanka, kui Euroopa Liit soovis olukorda selles riigis täpsemalt uurida, siis äh, ei oldud nõus meiega koostööd tegema ning seda tuleb loomulikult arvesse võtta, mis toimub aga Kolumbias. Kolumbias äh, on juba aastaid toimunud väga äh, tõsine arutelu, seal on tohutu suur sisekonflikt. Kolumbia on otsustanud äh, anda oma poliitilised meetmed, vahendid äh, rahvusvahelistele organisatsioonidele selleks, et nad annaksid nendele hinnangu. ja seda teeb näiteks Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni järelevalveamet sellega tegeleb ka Rahvusvaheline Töökonverents ning äh, samuti ka teised organisatsioonid. ka ÜRO inimõigustega tegelevad äh, osakonnad, nii et Kolumbia otsustas selle sammu astuda, öeldes meie oleme teinud seda, mida te sellest arvate, kas me oleme olukorda parandanud või mitte. komisjoni hinnang on see, et olukord paraneb, loomulikult äh, ei ole see sugugi täiuslik, aga kui rakendatakse juba ellu teatud süsteemi, siis peab mõtlema ka, mis juhtub siis, kui seda mitte enam teha. rahvusvaheliste organisatsioonide hinnangud on olemas, kõik saavad neid vaadata ja võivad teha sellest omad järeldused, komisjoni hinnangul aga rahvusvaheliste organisatsioonide hinnangutel liigutakse Kolumbias õiges suunas ja nendega koostöö tegemisel on positiivsem mõju kui see, kui neid karistada. tahaksin kasutada seda võimalust ka siin, et tulla tagasi äh, säästva arengu äh, hinnangute juurde. küsimus tõstatati kaubanduslepingute äh, teema all tegelikult need hinnangud ei peegelda Euroopa, peegelda Euroopa Liidu institutsioonide vaatenurka, aga need on sellest hoolimata väga kasulikuks tööriistaks. Need, see instrument on seotud ka kaubandussektori liberaliseerumisega, ka vaesuse vähendamisega ning samuti ähm, tervishoiu edendamisega. nii et loomulikult ruumi edasiliikumiseks on alati, aga need hinnangud tegelevad näiteks ka sotsiaalõigustega, majanduslike küsimustega ja sellega, kuidas võimalikult võiks reformida majandussektoreid vabandust, kas te võiksite äkki lõpetada? proua Arno soovib midagi lisada. suur aitäh, tahaksin rääkida piinamisest, siin on olemas komisjon, kes koguneb regulaarselt selleks, et hinnata instrumendi ellurakendamist. küsimus äh, on selles, nagu siin ka juba öeldi, et äh, siin on nimekiri teatud elementidest äh, määruses ja ongi eh, raske teada seda, mis täpselt sinna nimekirja peaks kuuluma ja mis mitte. mis puudutab inimõigusi, siis me näiteks ei äh, võta kahte riiki ja ei ütle siis, kas nad on äh, samal tasemel või mitte, me vaatame üldisi tendentse, me võtame arvesse seda, kas on toimunud progress. mis puudutab Kolumbiat, kõik, mida te ütlesite, on täiesti õige viimase aasta jooksul on sinna, seal käinud väga paljud ÜRO raportöörid ja nüüd on meil olemas tõeline alus oma tööle, nii et ähm, saame vaadata kõike seda, mida ÜRO raportöörid on öelnud. Äh, nüüd selle kohta, mida ütles härra Martin, hiljuti avaldati üks uuring, mis jõudis ka parlamenti äh, aast-, eelmise aasta lõpus, see puudutab äh, kaubandust ning äh, lastetööd. ja äh, seal räägitakse ka sellest, ähm, äh, mida toodetakse vanglates, ehk siis inglise keeles prison labor. härra Martin töötab välja raporti ja seal räägitakse ka tehnoloogia ülekandmisest, mis puudutab näiteks Hiinat seal teate, et on probleem sellega, et kontrollitakse ligipääsu internetile ja see on kindlasti probleem, mis muutub järjest teravamaks. nii et äh, küsimusi on palju ja neid kõiki võiks äh, ka raportis käsitleda. suur aitäh! aitäh, aitäh, proua Arno! härra Martin, kas te sooviksite ka sõna võtta veel? jah, ma tean, et meil on aega vähe, aga ma tahaksin kolleege tänada nende sõnavõttude eest, samuti komisjoni esindajad ja härra Thierry'd väga kasulike märkuste eest kõigepealt selle kohta, mida ütles härra Thierry eh, inimõiguste mõjuhinnangute kohta, ma olen sellega täiesti nõus. see oleks väga hea uuendus, et seda tehaks koos majandusliku mõjuhinnangutega, mida me kõigi vabakaubanduslepingute puhul teeme ning ma teeksin isegi ettepaneku, et see ei ole võib-olla mida, mida teevad komisjon ja liikmesriigid, seda võiksime meie siin parlamendi poole pealt teha äh, siis, kui see leping parafeeritakse ja, ja siis enne, kui parlament oma lõpliku nõusoleku annab Äh, me peaksime siis ise võtma sõltumatud konsultandid äh, palgale ja vaatama, äh, kuidas on olukord inimõigustega kolmandates riikides, millega meil on suhted. ma ei taha hakata Sri Lanka teemal arutelu uuesti avama või tegelikult ma küll mainin seda teemat, aga mulle tundub, et, et komisjoni ja minu seisukohad on üsna lähedased, aga loomulikult äh, Äh, neid äh, etalone tuleb, äh, need etalonid peavad tuginema rahvusvahelistele konventsioonidele, me peame kasutama neid rahvusvahelisi seireorganisatsioone. asi on selles, kuidas me seda seiret tõlgendame ja millisel etapil me hakkame ise asju uurima, millisel etapil komisjon sekkub ma kordan seda, mida ma juba alguses ütlesin, minu jaoks taandub asi tihtipeale ja, ja ja teine komisjoni esindaja sõnavõtt kinnitas ka seda, et tihtipeale mul on äh, äh, komisjon ei hinda asju võib-olla alati väga süstemaatiliselt. Sri Lanka oli üks riik, kes ei ole valmis äh, komisjoniga dialoogi pidama. Kolumbia on küll pidanud dialoogi, aga tegemist on sellise üldise pealiskaudse dialoogiga Äh, lihtsalt nende avalikkusega suhtlemise aspekt on paremini korraldatud kui Sri Lankal. Äh, võib-olla ma eksin, aga, aga ma tõesti sooviksin, et et kõik, muide kõik need rahvusvahelistest organisatsioonidest tulevad tõendid on siiski minimaalsed ja ma arvan, et me peaksime ühendusena ise organiseerima olukorda näiteks Kolumbias, koostama raporti selle kohta ja siis tegema alles hinnangud, aga me, ma arvan, et me langetame hinnanguid Kolumbia kohta tuginedes ainult osalistele andmetele. ma ei usu, et me oleme süstemaatiliselt olukorda selles riigis uurinud, aga seda me peaksime tegema. siin jõuan jällegi tagasi äh, selle juurde, millega me kõik oleme nõus, et meil on vaja rohkem järjepidevust ja alati on väga raske otsustada, mis on sidus ja mis on järjepidev ja kuna mulle öeldi, et ma pean hakkama oma sõnavõttu lõpetama, siis äh, ma üritangi seda teha. aga kõigepealt äh, esimene komisjoni esindaja juhtis väga olulise tähele, äh, olulisele asjale tähelepanu need teised kaubanduslepingud, millega me ka parajasti tegeleme. ma arvan, et me peaksime need kaasama ka oma arvamusse ja ma arvan, et kui me saaksime need praegu siduda selle kaubanduskomisjonis toimuva ülevaatega, siis oleks kõik väga hästi. aitäh! aitäh! aitäh, nüüd kes asjast huvitatud on, nende jaoks tahaksin öelda nii palju, et me arutame Euroopa Liidu määruse rakendamisse, määrus puudutab siis äh, piinamisvahendite äh, ekspordi keelustamist äh, seitsmendal märtsil ning selle arutelu lõpetuseks tahaksin teile meelde tuletada, et ajakava on järgmine. arutlused allkomisjonis kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal aprillil. muudatusettepanekute esitamine tähe, tähtaeg kakskümmend kaheksa aprill kell kuus õhtul ning me arutame muudatusettepanekuid allkomisjonis kümnendal mail ning hääletus väliskomisjonis kolmekümne esimesel mail või, või teisel juunil, sellel nädalal siis ühesõnaga. lisaks sellele keskkonnakomisjon ja tööhõivekomisjon ja arengukomisjon, need komisjonid peaksid samuti koostama oma arvamused selle teema kohta, nii et, et suur aitäh kõigile neile, kes selle arutelu käigus sõna võtsid. ja nüüd läheme edasi teise päevakorrapunkti juurde, selleks on siis kuulamine, mõttevahetus teemal vägivald naiste vastu relvastatud konfliktides. ma näen siin üsna paljusid inimesi, kes on tulnud äh, sellest arutelust osa võtma. tere tulemast kõigile! see mõttevahetus on osaks programmist äh, tähistamaks rahvusvahelist naistepäeva kaheksandal märtsil meie külalised on juba mitmetel üritustel sellel nädalal osalenud ja ka meie saadikud ja äh, teised huvitatud on käinud kolmanda korruse fotonäitusel, äh, äh, mis näidatakse siis naiste olukorda demokraatlikus, Kongo demokraatlikus vabariigis. meie kõnelejad on juba kohal, neile kõigile on antud aega sõnavõtuks kuskil kümme minutit nii et, et ma palun, et te oma äh, kõneaega ei ületaks. Äh, proua Hauser ja proua Tšimpambu räägivad meile äh, sellest, kui raske on toetada neid trauma läbi elanud naisi sõjatsoonides ja äh, Äh, proua Lorenzo ja Arno räägivad siis Euroopa Liidu poolsest reaktsioonist ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni äh, kolm, viis, kaks, neli, viis ellurakendamisest ja samuti Euroopa Liidu suunistest äh, naistevastase vägivalla teemal. Need suunised võeti vastu kahe tuhande kaheksanda aasta detsembris koos kõikehõlmava lähenemisega ÜRO julgeolekuresolutsiooni rak-, üks, kolm, kaks, viis rakendamise ja kaheksa, üks, kaheksa, kaks, null, mis puudutab äh, samuti naisi ja nende julgeolekut. me ei ole seda teemat siin allkomisjonis veel arutanud. Need suunised lähevad tegelikult kaugemale naistevastasest vägivallast relvakonfliktides ja näevad ette ka, hõlmavad ka perevägivalda, samuti Äh, see, see on samuti selles kontekstis oluline ja nüüd alu-, alustamegi siis oma esimesest kõnelejast ning ma tutvutaksin teile siis äh, doktor Monika Hauserit, äh, kes on Medica Mondiali asutaja ja täitevliige ja, ja Right Livelihoodi laureaat kahe tuhande kaheksandal aastal, palun. ja, ich möchte mich zuerst auf deutsch äh... tahaksin rääkida saksa keeles, kõigepealt soovin teid tänada selle eest, et olete mind siia kutsunud ning et olete kutsunud ka Janini ja et me saame mõlemad rääkida sellest, milline on naiste olukord sõjakolletes ja mida peavad kannatama need, keda sõda on traumeerinud, eriti kui need inimesed on naised. tegemist on teemaga, mida tegelikult ei arutata ju ainult rahvusvahelise naistepäeva ehk kaheksanda märtsi puhul, vaid mis on tähtis teema meile kõigile ja kogu aeg ma olen teinud palju tööd koos äh, erinevate naistega olen äh, loonud äh, Medica Mondiali, see loodi juba seitseteist aastat tagasi ning see asutati Bosnias tööks nende naistega, keda on vägistatud. ja oma töös oleme leidnud ka väga palju toetust just nimelt siis nende naiste jaoks, kes on äh, kannatanud sõda, kuid on jäänud elama. me oleme pidanud töötama paljude naistega, keda sõda on traumeerinud, me oleme loonud erinevaid nõuandvaid kogusid ja rühmitusi ning alates tuhande üheksasaja üheksakümne neljandast aastast oleme teinud koostööd sõjakuritegude tribunaliga Haagis. ja me oleme väga palju oma töös äh, tuginenud sellele, milline on naiste isiklik kogemus. üheksakümne teisest aastast oleme töötanud Afganistanis, äh, lisaks oleme töötanud Liberias ja toetanud väga mitmeid äh, erinevaid naisõiguskomisjone erinevates maailma piirkondades, muuhulgas ka Kongo Demokraatlikus Vabariigis. ja tuleb öelda, et äh, minul on väga raske mõista ja leppida sellega, et kuigi maailmas on välja võet-, vastu võetud väga-väga palju erinevaid resolutsioone, ei ole tegelikult mitte midagi suurt ära tehtud nende heaks, kes on kannatanud äh, sõja ja seksuaalvägivalla all. naisi vägistatakse iga päev. vägistamist kasutatakse äh, sõjapidamise vahendina, see hävitab naisi kui üksikisikuid ja terveid kogukondi naised, kes on üle elanud vägistamise, peavad selle teadmisega elama kogu ülejäänud elu, kuid äh, vägistajaid võetakse vastutusele väga-väga harva. kui me mõtleme Bosnia sõdadele ja sellele, mis valitseb täna, siis täna on meil olemas ÜRO resolutsioon äh, number tuhat kolmsada kakskümmend viis, kus räägitakse naiste õigustest nii rahvusvaheliste mm, rahutagamismissioonide kui äh, rahualaste läbirääkimiste osana lisaks on meil ka resolutsioon tuhat kaheksasada kakskümmend, mis on vaevalt kaks aastat vana ja kus nõutakse, et ÜRO ning tema liikmesriigid peavad, peavad tegema kõik endast oleneva, et ära hoida sõjaaegset vägistamist. on olemas ka ÜRO juhised inimõiguste kaitsjate kaitsmiseks ning ähm, on olemas vahendid kuritegude sooritajad, sooritajate vastutusele võtmiseks, mis peaks tegema lõpu karistamatuse tundele. kuid ÜRO Inimõiguste Nõukogu sõnutsi vägistati rohkem kui tuhat Kongo tütarlaste naist kahe tuhande kaheksandal aastal. kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti nendest naistest haigestus ka AIDSi pärast nende resolutsioonide vastuvõtmist peame me kõik tunnistama oma osalust ja oma vastutust maailma muutmisel paremaks paigaks naiste ja tütarlaste jaoks. vägivallatsejad, vägistajad ähm, on tavaliselt Kongo armee ja äh, politsei liikmed. ning ÜRO ja Euroopa Liit toetavad äh, vägivalla vähendamist Kongos kuid meie analüüs näitab, et tegelikult on see töö toimunud vale, valedel alustel. tütarlaste ja naiste vägistamist on peetud aastaid naiste asjaks, kuid tegelikult on see meeste asi. see on ka riikliku julgeoleku oht. kuigi väga paljud vaprad Kongo vabaühendused ning ka rahvusvahelised vabaühendused on teinud palju aastat, palju aastaid tänuväärset tööd, on äh, naiste vägistamine ning koduvägivald äh, siiski jäänud väga suureks probleemiks, mis ohustab ka rahu. on äh, püütud kaotada karistamatuse tunnet, on püütud vastutusele võtta kurjategijaid, kuid samas ei ole need pingutused ja püüdlused olnud piisavad. kuigi äh, Moonuki mandaadi tähtis osa on tsiviilelanikkonna kaitse, ei ole, ei ole see kaitse siiski äh, piisavaks osaks äh, ja ei taga äh, riiklikku julgeolekut. naiste organisatsioonid on meeleheitlikus olukorras, nad püüavad näidata, milline on Kongo naiste olukord ja kuidas neid naisi tuleks kaitsta ning kohaliku tasandi äh, naisorganisatsioonid püüavad äh, läbi suruda seda, et võetaks äh, vastu sellised seadused, mis laseks rakendada juba olemasolevaid rahvusvahelisi õigusakte, mille abil kaitstaks naiste õigusi. on, <clears throat> Manuki raames on olemas ka naispolitsei, mis äh, tegeleb ennekõike vägistajate ja seksuaalkurjategijate vastutusele võtmisega. Libeeria missioonis Äh, on olemas kuussada viiskümmend naispolitseinikku, kes aitavad äh, vastutusele võtta vägistajaid, kes aitavad dokumenteerida naistevastast vägivalda ning annavad vägivalla üle elanud naistele õigusabi. tegemist on äh, väga hea eeskujuga, mida ka Monuk võiks edukalt kasutada oma struktuurides. Monik ja Euroopa Liit peavad koos kaitsma naisi vägivalla vastu vägistamisvastased sätted peavad olema lahutamatuks osaks eh, strateegiatest, kuid eh, reaalsuses eh, näeme me ikkagi midagi muud. näiteks Paifi projekti partnerid on korduvalt püüdnud saada nii ÜRO missiooni kui Euroopa Liidu toetust selleks, et vabastada neid tüdrukuid, kes on röövitud selleks, et, et, et sõjaväelaagrites neid vägistada, kuid see ei ole viinud tulemuseni Koomas asuvad rahvusvahelised äh, vaatlejad, äh, ONUK ja Euroopa Liidu ähm, esindajad on ähm, öelnud, et nemad ei soovi, et meie projekti äh, partnerid üksinda peaksid neid läbirääkimisi sõjaväelaagritega, sest see on väga ohtlik. iga kord, kui seda püütakse teha, siis satuvad selle projekti inimesed ise ohtu, sest ka neid võidakse kinni võtta ja vägistada. ja ma küsin, millised on need juhised, mille abil inimõiguste kaitseid kaitstakse, kui neid juhiseid tegelikult ei saa rakendada on vaja piisavat majanduslikku ja äh, rahalist katet selleks, et kaotada need ohud, mis praegu ähvardavad inimõiguste kaitset. ning Euroopa Liit peaks äh, osana rakendustööst kindlasti Äh, kindlasti andma ka piisavalt inimesi, kes aitaksid äh, ähm, tagada juhiste täitmise, kes aitaksid tagada õiglase kohtupidamise, kes aitaksid tagada, et, et Kongos tõesti peetaks kinni rahvusvahelistest äh, juhistest. Euroopa Liit peab Kongo valitsusele panema südamele, et inimõiguste kaitsjaid tuleb kaitsta, sest praegu peetakse neid lihtsalt suvaliselt kinni erinevate julgeolekutöötajate poolt ning äh, suur osa neist ka hukkub. me oleme väga suures mures selle pärast, äh, mismoodi töötavad mm, inimõiguste kaitset, eriti võttes arvesse moonukile äh, osaks langenud saatust. kui me räägime kodanikuühiskonnast, siis tuleb rääkida ka inimõiguste alase strateegia edukusest ja eh, teiseks tuleb eh, rääkida sellest, kuidas eh, kaitsta naisi vägivalla ja seksuaalvägivalla eest ning selline arutelu peab olema iga kahe ja mitmepoolse läbirääkimise osa. meie jaoks on kõige tähtsam, et väikesed naisorganisatsioonid rohujuure tasandil saaksid rohkem kasutada abiraha abiraha antakse tavaliselt suurtele rahvusvahelistele abiorganisatsioonidele, kuid väiksemad vabaühendused ei oma piisavat vastuvõtuvõimekust ja seetõttu ei saa tavaliselt nendes projektides osaleda. Euroopa demokraatia ja inimõiguste instrument on väga oluline instrument väga paljudele organisatsioonidele ning väga paljudele riikidele erinevates kriisikolletes kuid nad tahaksid selgelt välja öelda, et ka väikesed äh, rohujuure tasandil toimivad organisatsioonid peaksid saama seda abi, kuid ei saa, sest neil on erinevaid tehnilisi probleeme, mis ei võimalda neil seda taotleda. kuid äh, ometi on just need vabad, äh, on just need väikesed organisatsioonid tähtsad, sest nemad võitlevad naiste vastase vägivallaga koha peal rohujuure tasandil. Nemad on need, keda kõige rohkem ähvardab kohalik sõjavägi ja kohaliku valitsuse esindajad karistamatuse tundele lõpu tegemine on kõige kõrgem prioriteet, sest see aitab kaasa naistevastase vägivalla vähenemisele. üks äh, tähtsamaid äh, valdkondi ongi karistamatuse tunde, äh, tunne. praegu juhib ÜRO seitsekümmend, seitsekümmend strukturaalset projekti, mille abil muuta struktuure. samas oleks vaja selliste struktuursete reformide paremaks läbiviimiseks ja ka, ja ka justiitsreformi läbiviimiseks välja töötada eh, teejuht. naistevastase vägivalla lõpetamine peab olema nende projektide keskmes. ja kindlasti tuleb nõu pidada ka naisorganisatsioonidega, selleks et eh, juhiste rakendamine oleks ka tõhus. viimaseks tahaksin ma rõhutada, et eh, vägistamine on niivõrd endeemiline probleem, et ÜRO vajab eriesindajat, kes tegeleks äh, seksuaalvägivallaga ja ähm, räägiks sellest vägivallast äh, ka Euroopa Liidu välistegevuse raames. juba on näha ka esimesi äh, samme ja esimesi äh, organisatsioone äh,, ning Euroopa Liidult ootame me rohkem abi selles osas, kuidas lõpetada naiste ja tütarlaste vastane seksuaalvägivald, mis on alati sõja osa ning selle lõpetamiseks on vaja rohkem ekspertteadmisi, kuid on vaja ka rohkem programme, mis on kõik seotud erinevate julgeoleku ja, ja majandusabiprogrammidega. kahe tuhande üheksandal aastal äh, mõisteti süüdi äh, kümme äh, vägistajat äh, Kooma kohtus, kõik nad olid sõjaväelased, kuidas on see võimalik, selleks oli vaja kolme asja. kõigepealt rahvusvaheline surve, mida, mida avaldas ÜRO pärast Hillary Clintoni visiiti Koomasse, kus ta nägi väga selgelt, mis toimub. teiseks, pidev teadlikkuse tõstmine, seda teevad kohalikud vabaühendused ja kolmandaks, nende vaprate naiste sõnad, kes on üle elanud vägivalla ja jäänud elama. Need naised läksid kohtusse, nad andsid tunnistusi vägistajate vastu ja tänu sellele seati õiglus jalule. tänu äh, nende tunnistustele seati äh, jalule õiglus, mida nemad ise kõige rohkem vajasid. kui äh, ohvrid ei saa vabalt rääkida, kui nad ei julge kohtus sõna võtta, sest nad kardavad kättemaksu, seda, mis saab edasi, siis meie kohus on neid toetada ja anda neile vajalik julgus. meie kohus on, on anda oma panus, et nende inimeste jaoks äh, seataks jalule õiglus nende väärikuse ja meie väärikuse huvides, aitäh! Thank you, thank you, doktor Hauser! suur aitäh äh, doktor Hauserile! suur aitäh selle kõne eest! ma arvan, et äh, hiljem on teil võimalik ka vastata küsimustele, mis teile esitatakse või lihtsalt esitada omapoolne kokkuvõte nüüd eh, tervitan ma Kongo demokraatlikust vabariigist saabunud proua Janine Shimbabu Muganirvat, kes on Paifi projekti koordinaator, teil on sõna. Merci, euh, madame la president. suur aitäh, et olete mulle sõna andnud. püüan täiendada veidi seda, mida ütles äh, doktor Monika Hauser naistevastane vägivald konflikti perioodil tähendab seda, et olukord on sama kõikides riikides, kus on konflikt. siin on tegemist äh, vägistamisega, naised, naistest saavad seksuaalsed orjad, see on täpselt samamoodi nii põhjas, lõunas, igal pool, kus on sõda, naised kannatavad mina tahan rääkida kõige rohkem aga naiste olukorrast Kongo Demokraatlikus Vabariigis. praegu on Kongos toimunud ka demokraatlikud ja vabad valimised, sõda on lõppenud ning meil on demokraatlikud institutsioonid, on tegelikult naiste kehadest saanud sõjatander eriti just riigi idaosas, kus endiselt äh, on palju konflikte. naistest äh, on saanud äh, sõjaväeliste rühmituste ohvrid, seda nii Kiivu, nii Põhja-Kiivus kui ka Lõuna-Kiivus. sõjalised rühmitused kasutavad seksuaalset vägivalda sõjalise strateegiana selleks, et hävitada kohalikud kogukonnad ja seeläbi ka terve Kongo rahvas. naised Kongos kannatavad juba niigi. ja nüüd jällegi seisavad nad silmitsi ühe fenomeniga, seksuaalse vägivallaga, vaatamata sellele, et ÜRO Julgeolekunõukogu on võtnud vastu palju resolutsioone. resolutsioon kolmteist kakskümmend viis selle vastuvõtmisest on möödunud nüüd kümme, kümme aastat, aga kuriteod on endiselt karistamata. vaatamata Kongo valitsuse pingutustele, mis on tehtud õigusvaldkonnas, on võetud vastu seadusi, mis karistavad seksuaalkuritegusid. on ka tegevuskava, et võidelda soolise vägivalla vastu. endiselt on riigis palju inimesi, kes soodustavad naistevastast vägivalda. rahvusvahelised organisatsioonid, ÜRO agentuuride läbi, näiteks nagu UNIFEM, ka rahvusvahelised vabaühendused ja ka kohalikud vabaühen-, ühendused on reageerinud sellele olukorrale. ning seda väga kiiresti. aga ohvrid on ohvrid lausa kahekordselt. nii et äh, nad kannatavad ka selle all, et kogukonnad on nad välja tõrjunud, et võidelda selle vastu, selleks on küll palju tehtud, kuid ohvriteni ei ole jõutud. ohvrid elavad maapiirkondades, seal ei ole mingeidki sanitaartingimusi ja samuti seal ei ole kohtuasutusi, kes oleksid võimelised karistama kuritegusid. nagu ma ütlesin, on sellises olukorras palju väljakutseid. tuleb reageerida püsivalt. siiamaani oleme me tegelenud pigem tagajärgedega, mitte aga põhjustega, milleks on Tong-, Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosa üleüldine julgeolekupuudus. kui Euroopa Liit saab midagi teha selleks, et aidata Kongo naisi, siis tuleks alustada julgeolekusüsteemide reformist, on juba tehtud palju kohtusüsteemi reformidega. aga siiamaani on Kongos endiselt provintse, kus on, kus on inimesi, kes on süüdi mõistetud äh, seksuaalkuritegudes, aga nad jalutavad vabalt ringi, sellepärast et lihtsalt nendes provintsides ei ole vanglaid, kuhu need kurjategijad panna. peame tegutsema selle nimel, et täielikult välja juurida selline karistamatus. rahvusvaheline kriminaalkohus saab tegeleda vaid nende kuritegudega, mis pandi toime kahe tuhande teisel aastal, kuid tegelikult on Kongo Demokraatlik Vabariik sõjajalal juba tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendast aastast peale ja kuidagi peab ju leidma viisi ka karistada kuritegusid, mis leidsid aset enne, sest et muidu äh, aitame me kaasa karistamatusele. ja jällegi oleks siin tegemist äh, topeltstandarditega. Need seksuaalkuriteod, mis pandi toime tuhande üheksasaja üheksakümne kuuenda aasta ning kahe tuhande teise aasta juuli vahel jäävad karistamata ja see on Kongo naiste vaatenurgast väga ebaõiglane tuleb tegeleda ka ohvrite rehabiliteerimisega. naised, kelle, keda on vägistatud, kelle kehalist puutumatust on kahjustatud, neile tuleb anda tagasi nende väärikus ja just nimelt sellele peakski keskenduma Euroopa Liit oma erinevates programmides, programmides, mida rakendatakse ellu ka Kongo Demokraatlikus Vabariigis. Te kõik teate, et erinevad kokkulepped, mille üle peetakse läbirääkimisi praegu Kongos mis puudutavad nii kohalikke kui ka välismaiseid relvastatud rühmitusi, naised on nendest läbirääkimistest täielikult välja jäetud. aga kui me loeme resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis, siis me näeme, et naistel on väga suur roll konfliktide lahendamisel ja Kongo naistel on kogemusi juba riigi sees rahuläbirääkimistes. naiste osalemine rahuläbirääkimistes võib isegi teinekord muuta lepingute sisu ning peab midagi tegema selleks, et ka naised saaksid osaleda rahu tagamisel Kongos. meil on ka teisi väljakutseid. kõigepealt, mis puudutab äh, naistepoolsete rahutagamisalgatuste äh, finantseerimist, räägin siin äh, suurte järvede piirkonnast, Kongo on ka osa sellest, tuleb rahastada selliseid naistepoolseid algatusi, sest naiste algatused nende riikides, nendes riikides siiamaani rahastamist ei saa. mõtleme näiteks Rwandale, Burundile ja ka Kongo Demokraatlikule Vabariigile. Nendes riikides on juba üleriiklikud kavad, kuidas rakendada ellu resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis, kuid selleks, et saaks neid plaane ellu rakendada, on vaja toetust, on vaja finantseeringut ja sellesama üleskutsega tahaksingi lõpetada oma sõnavõtu, suur aitäh! aitäh! meie järgmine kõneleja on proua Beatrice Lorenzo, kes äh, esindab siis eesistujamaad Hispaaniat, palun. suur aitäh, on suur rõõm, et saan täna võtta siin sõna Hispaania eesistumise nimel selleks, et täiendada seda arutelu ja rääkida eriti just sellest, mida on teinud Euroopa Liit, mis puudutab äh, suuniseid, mis puudutab naistevastast vägivalda ja kõiki selle vorme. nagu te teate, on sooline vägivald nii poliitilises, majanduslikus, ühiskondlikus äh, valdkonnas kui ka äh, era, inimeste eraelus on muutunud minu valitsuse üheks olulisemaks prioriteediks eelmistel aastatel. ning selleks, et selles osas midagi ära teha, on vaja tegutseda nii Euroopa Liidu sees kui ka väljas. mis puudutab Euroopa Liitu, siis äh, teame, et siin on nõukogu kiitnud heaks oma järeldused ja see on osa paljudest meetmetest, mis on juba äh, kasutusel selleks, et võidelda naistevastase vägivalla vastu. mis puudutab äh, välispoliitikat, äh, siis naiste õiguste kaitse on osa kõikidest, igast kaheksast suunisest, mis puudutab rahvusvahelist humanitaarõigust ning inimõigusi näiteks Euroopa Liit jälgib väga lähedalt seda, milline on naissoost inimõiguse, inimõiguste kaitsjate olukord maailmas. sellest hoolimata aga vägivald, mille ohvriteks on naised ja tüdrukud, mis on praegu kõige jälgim naistevastase vägivalla vorm, on levinud üle kogu maailma, nagu on tulnud välja ka tänasest arutelust detsembris kaks tuhat kaheksa võeti seega vastu suunis, mis on suunatud ainult seda tüüpi vägivallale. see suunis põhineb äh, naiste ning tüdrukute vastase vägivalla, vägivalla väga laial definitsioonil. siin on tegemist äh, igasuguste naiste vastu suunatud vägivallategudega, mis põhjustavad või võivad põhjustada naistele füüsiliselt, seksuaalselt või vaimselt kahju või kannatust, sealhulgas selliste tegudega ähvardamine, sunniobida-, abijõudu tarvitamine ükskõik kas avalikus sfääris või eraelus. nii et tegemist on mõistega, mis läheb kaugemale naistevastasest vägivallast vaid sõja olukorras. Nende suuniste ellurakendamine on siin kõige olulisem küsimus nii et me oleme jõudnud juba esimese faasiga lõpule, mis puudutab suuniste ellurakendamist. selles esimeses faasis peale selle, et seda on ellu rakendatud kiireloomuliselt, on antud suur ülesanne ka saatkondadele ning Euroopa Liidu delegatsioonidele selleks, et nad edendaksid nende kasutamist ja et nad soodustaksid ühtlasi ka dialoogi saatkondade ning kodanikuühiskonna vahel, mis puudutab suuniste kasutamise vajadust. ning ühtlasi on olnud võimalik ka koguda informatsiooni, mis puudutab konkreetset olukorda koha peal. saatkonnad on andnud välja erinevaid raporteid, samuti on seda teinud Euroopa Liidu delegatsioonid, seda inf-, inf-, neid raporteid on meil kaheksakümne kaheksast riigist. Euroopa Nõukogu inimõiguste töörühm ja naistevastase vägivallaga tegelenud task force on analüüsinud seda kaheksakümmend kaheksat raportit ja seega on töötatud välja ka tabel, mis peaks olema kõikide meie järgnevate tegevuste aluseks. selles sellel tabelil on tohutu suur väärtus ning see soodustab kindlasti meie tuleviku tööd. ja see on selge näide sellest, kuidas Euroopa Liit, saatkonnad ning delegatsioonid on pühendunud suuniste eesmärkide saavutamisele. Hispaania on praegu Euroopa Liidu eesistuja ning eesistujana üritab ta kindlasti edendada järgmisi meetmeid esiteks tagada see, et tabelit kasutatakse pidevalt, et tegemist oleks nii-öelda elava dokumendiga, seda tuleb ajakohastada vastavalt sellele, millist informatsiooni on saadud koha pealt, selleks et seal olev info vastaks ka tegelikkusele. teiseks tahame äh, rakendada ellu kõiki soovitusi, mis äh, tulenevad saadud teabest, seda nii riiklikul, regionaalsel kui ka ülemaailmsel tasemel. me oleme juba võtnud ühendust saatkondadega selleks, et nad alustaksid nende soovituste ellurakendamist, mis nad ise lisasid raportitesse, mis nad välja töötasid. ning eesmärk on see, et töötataks välja regionaalsed soovitused, mis, mida saaks kasutada üle kogu maailma. kindlasti töötatakse välja ka ülemaailmsed soovitused, mida saab Euroopa Liit kasutada oma mitmepoolsetes suhetes riikidega. ja saatkondadel on võimalik koostöös kodanikuühiskonnaga otsustada töötada just nimelt seal, kus see on kõige vajalikum. me oleme andnud endale aega kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani, et töötada välja konkreetsed strateegiad ja pärast seda peavad saatkonnad meile aru andma selles osas, mida on juba tehtud. ja Hispaania eesistuja pöörab jätkuvalt ka suurt tähelepanu üksikutele juhtumitele, mis on eriti tähtsad, kui tegemist on juhtumiga, milles on vägivalla all kannatanud naine. Hispaania Euroopa Liidu eesistujana üritab tagada kindlasti ka seda, et sooline vägivald kaasataks ka inimõiguste alastesse dialoogidesse, mida Euroopa Liit peab teiste riikidega. võtame näiteks dialoogi Euroopa Liidu ning Moldaavia vahel, mis toimus alles eile Chisinau's või võtame ka Euroopa Liidu ning Jaapani vahelise dialoogi, mis leiab aset homme Äh, Genfis. Euroopa Liit on olnud ka väga aktiivne mitmepoolsetes foorumites, mis tegelevad erinevate mehhanismide ning teemadega, millel on seos naiste ning tüdrukute vastase vägivallaga siin on selge näide see, et Euroopa Liit toetas Mehhiko initsiatiivi töötada välja tööriist, mis võimaldab äh, Äh, analüüsida seda, kas on olemas diskrimina-, diskrimineerivaid seadus, see, diskrimineerivat seadusandlust naiste vastu. Hispaania on pidevalt lisanud igasse inimõiguste töörühma päevakorda ka äh, naistevastase vägivalla küsimuse. järgmisel koosolekul, kaheteistkümnendal ning kolmeteistkümnendal aprillil on peateemaks sooline võrdõiguslikkus ning naistevastane vägivald. tahaksin mainida ka seda, mida on Euroop-, mida on Hispaania teinud Euroopa Liidu eesistujana, mis puudutab ÜRO nõukogu, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis kümnenda aastapäeva osas nagu on juba näidatud ja nagu me oleme juba ka täna öelnud, panevad äh, sõjalised konfliktid äh, ohtu ka riikide ülesehitamise. Euroopa Liit on välja töötanud äh, erinevaid tööriistu, mis võimaldaksid integreerida resolutsioonid tuhat kolmsada kakskümmend viis ja tuhat kaheksasada kakskümmend ning samuti tuhat kaheksasada kaheksakümmend kaheksa ja tuhat kaheksasada kaheksakümmend üheksa oma välis- ning julgeolekupoliitikasse võtame näiteks äh, äh, dokumendi Euroopa, dokument, mis puudutab Euroopa Liidu äh, resu-, Euroopa Liidu ellurakendamist, Euroopa Liidu resolutsioonide tuhat kolmsada kakskümmend viis, nüüd tuhat kaheksasada kakskümmend ellurakendamist ja see samuti, mis puudutab ka nõunikke ning teiste seda tüüpi inimeste kaasamist kõikidesse Euroopa Liidu sõjaliste missioonidesse tahan rääkida ka riiklikest tegevuskavadest, mis on välja töötatud selleks, et rakendada ellu resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis. Hispaania on üks nendest kuueteistkümnest ÜRO liikmesriigist ning üheksast Euroopa Liidu liikmesriigist, kes on töötanud välja seda tüüpi tegevuskava. paraku aga raport, mille avaldas ÜRO peasekretär juulis kaks tuhat üheksa näitab, et mis puudutab naiste ning tüdrukute vastast vägivalda, on meil veel palju teha. Hispaania on tulnud välja konkreetsete ettepanekutega selleks, et lihtsustada Euroopa Liidu tööd ja selleks, et rakendada ellu mainitud resolutsioone. siin tahame välja tuua vaid mõned, näiteks koostöö järgneva Belgia eesistumisega äh, Äh, mis puudutab äh, resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viiskümnenda aastapäeva ettevalmistamist. samuti kahekümne neljandal märtsil toimub Madridis seminar, mille on organiseerinud äh, Hispaania kaitseministeerium ning mis puudutab resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis ellurakendamist edasi ka Eesti algatusel töötab eesistujariik välja raporti selle kohta, kui palju on saavutatud, mis puudutab ÜRO resolutsiooni ellurakendamist kindlasti on seal raportis ka praktilised soovitused tulevikuks. ja ühtlasi on räägitud ka resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis ellurakendamise vajalikkusest ÜRO rahukindlustamise komisjoni raames. Euroopa Liidu eesistujana oleme me veendunud, et naiste ning tüdrukute vastase vägivalla vastu võitlemine ning samuti naistevastase, naistevastase diskrimineerimise vastu võitlemine on väga oluline osa inimõiguste edendamisest Euroopa Liidust ja mitte ainult sellepärast, et tegemist on tohutu olu-, väga olulise probleemiga, vaid ka sellepärast, et meil on tõepoolest võimalus saavutada edu. siin tuleb võtta arvesse seda, kuidas riigid töötavad poliitiliselt, sotsiaalselt ning teistest vaatenurkadest järjest rohkem peab kaasama kindlasti ka kodanikuühiskonna liikmeid, kes on väga aktiivsed selles osas. tuleb äh, nii riigid kui ka vabaühendused peavad endale teavust, teadvustama, kui oluline on see probleem, eriti nendes riikides, kus siiamaani ei ole naistevastase vägivallaga veel tegeletud, sellega ei ole tegeletud kui probleemiga, vaid kui traditsiooniga, mis on ka institutsionaliseerunud. naistevastane vägivald on väga mitmenäoline. siin tuleb tegeleda ennetusega, samuti tuleb aidata naisi ning tuleb karistada kurjategijaid. ja seda tuleb teha naistevastase vägivalla kõikide vormide puhul absoluutselt kõikides maailma riikides. suur tänu! Thank you! aitäh! ja meie viimane kõneleja on proua Veronika Arnaud, kes esindab Euroopa Komisjoni, tema on direktor äh, Äh, mitmepoolsete suhete inimõiguste peadirektoraadist. palun, teil on sõna. suur aitäh, üritan täiendada seda, mida eelkõnelejad on juba öelnud. Õnneks ähm, oleme meie väga kaugel nendest konkreetsetest vägivallaaktidest, äh, millest rääkis meie Kongo kolleeg tõepoolest on väga teretulnud see, et Euroopa Parlament keskenduks sellele küsimusele, sellepärast et juba kümme aastat on nüüd möödunud sellest, kui võeti vastu ÜRO Julgenõukogus resolutsioon tuhat kolmsada kakskümmend viis, see on tõesti väga olulise tähtsusega resolutsioon, sest esimest korda kümme aastat tagasi keskendus ÜRO Julgeolekunõukogu naistevastasele vägivallale konflikti äh, perioodidel, kuigi nagu me teame, on tegelikult naisi alati äh, sõjaperioodidel ära kasutatud. meil on ka Ban Ki-mooni kokku nõusolek selleks, et korraldada konverents, mis puudutab resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis, aga tahaksime, et seal tegeletaks ka millegagi, millegi konkreetsega, et ei tullaks, tuldaks lihtsalt kokku juttu puhuma. ÜRO osas ei ole see veel täielikult organiseeritud ja tundub, et me oleme jäänud ka äh, veidi maha, mis puudutab meie läbirääkimisi, kuigi tahe, tahe on väga suur selle teemaga tegeleda. ÜRO-s äh, hiljuti äh, pärast seda, kui leidus, kui toimus arutelu Kongo teemal, võeti vastu ka tegevuskava mis puudutab naistevastast vägivalda ja seal nähakse ette ka karistamise võimalust, samuti järelevalvestruktuurid ja ka võimalus äh, viia läbi äh, uurimine konkreetsete juhtumite puhul. Genfis äh, inimõiguste nõukogus proua Pilliega ütles, et tuleb keskenduda järjest rohkem konkreetsetele juhtudele naistevastases vägivallas. Hispaania kolleeg rääkis sellest ja siin viidati sellele, mida Euroopa Liit teeb, et tagada üldine lähenemine. meil on erinevaid instrumente ja üks probleem on just nimelt see, kuidas neid instrumente koos kasutada ja tegemist on ka tsiviil, see tsiviilinstrumentidega ning sõjaliste instrumentidega ja neid korraga kasutada, see ei ole sugugi lihtne, on kiireloomulisi instrumente ja ka mitte kiireloomulisi, nii et mida me oleme üritanud teha, on just nimelt seda kõike natukene koordineerida. me peame liikmesriikidega pidevalt sidet selles osas, kuidas tegevuskavu ellu rakendatakse, Janine ütles, et Burundis ja Ruandas on oma tegevuskavad ja ma olen siin tõesti selles osas väga positiivselt üllatunud seitseteist riiki, kellel on ametlikult tegevuskavu, on enamasti Euroopa Liidu riigid ja mulle tundub, et mis puudutab Aafrikat, siis see tegevuskava on olemas Libeerias, Sierra Leones ja ka äh, Cote d'Ivoire'is. nii et äh, meil tuleb veel palju pingutada ja äh, kui nüüd rääkida nendest tegevuskavadest, siis tegemist ei ole mitte ainult raha, rahalise küsimusega, siin peab rääkima ka poliitilisest tahtest ja koolitusest see on väga oluline aspekt ja see võimaldab ähm, ka tõsta äh, äh, siin ähm, militaarvaldkonna inimeste teadlikkust. Äh, kaksteist riiki, seal osas, sealhulgas ka Kongo, on tegutsemas ähm, naistevastase vägivalla vastu UNIFEM-i raames. üritame välja töötada ka mehhanisme, mis võimaldavad teavitada juhtumitest ja poliitilisest vaatenurgast äh, Beatrice, äh, Hispaania kolleeg, ka sellest rääkis, see tähendab, et üritame äh, tõsta teadlikkust, mis puudutab poliitilisi dialoogi, inimõiguste alasi dialoog ja tahame teha koostööd ka Aafrika Liiduga, aga kõigest sellest loomulikult ei piisa nüüd äh, tsiviiloperatsioonidest äh, valimistega seotud missioonides osaleb alati ka ekspert, kes tunneb väga hästi sooküsimusi ja süstemaatiliselt äh, viime me läbi koolitusi, meil on olemas ka kontaktpunktid ning kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast alates tahame kindlasti lisada just nimelt selle soolise aspekti meie kõikides äh, sõjalistes missioonidesse. on juba olemas väga suur teadlikkus selles osas, äh, nii naiste küsimuste osas kui ka äh, laste olukorra osas Te siin ka ütlesite, et tegemist ei ole mitte ainult naistega, vaid ka lastega tegemist on kas noorte tüdrukutega või ka poistega, nii et äh, tuleb koordineerida annetajate tegevust, tuleb koordineerida ka vabaühenduste tegevust, on vabaühendusi, kes tegelevad naistega, vabaühendusi, kes tegelevad lastega, nii et ähm, igasugused pingutused koordineerimise nimel on kõik väga teretulnud. mis puudutab välis- ja julgeolekupoliitikat, ka sinna kaasatakse alati ähm, sooküsimuste nõunik, missioonid on meil Tšaadis, Kosovos ja seal on seda tüüpi nõunikud olemas. Kongo on paraku äh, halvaks näitest selles, selles osas, kui keeruline on olukord, äh, tuleb anda psühholoogilist tuge inimestele, koolitada äh, meditsiinivaldkonna töötajaid ja mis puudutab julgeolekureformi, siis tehakse Kongos koostööd ÜRO-ga, on ka eraldi ähm, programm, mis üritab töötada välja kohtustruktuuri riigi idaosas ja selle programmi eesmärke on nüüd laiendatud ka äh, soolisele vägivallale Äh, eelmise aasta märtsikuus toimus ähm, sellealane koosolek ja üritame koostööd teha selles osas ka liikmesriikidega. me üritame teha koostööd UNIFEM-iga ja üks huvitav aspekt, mis äh, võiks kujuneda siin äh, nii-öelda mudeliks, ja see läheb ka täiesti kokku Euroopa parlamendi öelduga, parlamendil on eriesindajaid välispoliitika osas, on olnud ka erinevates töörühmades nõukogus arutelusid selles osas. ja äh, härra De Geer, kes on Euroopa Liidu eriesindaja äh, suurte järvede piirkonnas, on äh, samuti pööranud suurt tähelepanu naistevastasele vägivallale, kusjuures tema mandaati ka pikendatakse. nagu ütles ka proua Muganirva, meil on vaja tagada see, et abi jõuaks tõepoolest kohale. nagu öeldud, on siin tegemist maapiirkondade, kus ei ole infrastruktuure, ei ka mingisugust kohtustruktuuri ja te kõik ütlesite, et äh, see nõuab seda, et suudetaks väga äh, kiiresti reageerida. Need kuriteod on tõepoolest talumatud, võib-olla tõepoolest ükshaaval ohvrid ei ole suurt kasu saanud sellest, aga sellest räägitakse väga palju ja ka Äh, sõjaväelased võtavad seda väga tõsiselt, nad on seda täielikult teadvustanud. ja seda on küll kurb öelda, aga see tähendab seda, et kui sõjaväelased juba seda tõsiselt võtavad, küllap siis võtavad seda tõsiselt ka tsiviilelanikud. loomulikult äh, kasu, räägime ka sellest aspektist äh, politseinike koolitustes üritame teha koostööd vabaühendustega, väikeste kohalike vabaühendustega. Kongos, mis puudutab demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendit, on öö, eraldi tegevuskava, mis töötati välja koha peal, mis võimaldab vabaühendustel saada öö, kergemini rahalisi vahendeid. ja teeme kõik, mis võimalik selleks, et meil kohapeal oleks võimalikult palju äh, kontakte ka vabaühendustega. Kongo on väga suur riik ja väga raske on midagi ära teha, kui me, kui olla väljaspool Kinshasat. aga ka äh, riigi idaosas on juba äh, neli organisatsiooni ja kindlasti peaksime tagama see, et meil oleksid kontaktpunktid erinevate teemade jaoks, kes siis, kes tegelevad naistega, laste küsimustega, juriidiliste küsimustega ja nii edasi. aga suur tänu äh, selle eest, et meil on nüüd võimalik äh, tõepoolest keskenduda sellele küsimusele, on möödunud kümme aastat resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis vastuvõetmiseks, võtmisest ja ka Kongo äh, ise on teinud suuri pingutusi probleemi lahendamise suunas. ja on ka Ban Ki-mooni poolne eriesindaja, kes tegeleb naistevastase vägivallaga. ma kuulasin siin seda äh, ning äh, seda, mida ütlesid kolleegid, kes töötavad koha peal ning ma loodan, et me saame neid aidata võimalikult äh, paljude vahenditega, suur aitäh! aitäh! ma tervitan äh, proua Haudalat, meie esinaist, te olete lõpuks ometi Brüsselisse tagasi jõudnud ja nüüd on võimalik siis esitada küsimusi. Äh, mul on juba kõnelejate nimekirjas proua Koomes, proua Lohpiiler, proua Haudala. niisiis, proua Koomes kõigepealt. aitäh ja aitäh, et äh, sellise kuulamise korraldasite, kus käsitletakse sellist väga olulist probleemi. kõigepealt ma pean äh, vabandama, et ma pean kohe lahkuma, mitte sellepärast, et ma ei oleks teemas huvitatud, ma olen väga huvitatud, aga ma pean olema julgeoleku ja kaitse allkomisjonis, kuhu tuleb kiiresti Hispaania kaitseminister, kes juhtumisi on ka naine ja ma tahaksin seda teemat ka seal tõstatada. ma pean ütlema, et eh, see, mis toimub Kongos ja mida ütlesid ka meie eh, kolleegid, see probleem ei piirdu ainult Kongoga, me oleme selle probleemiga kokku puutunud ka Balkanil ja mujal, sellepärast et soopõhine vägivald eh, on midagi, mida kasutatakse üha rohkem tegemist on ähm, tohutu läbikukkumisega, Euroopa Liidu ja rahvusvahelise üldsuse läbikukkumisega, et me oleme jätnud sellise konkreetse aspekti tähelepanuta ja et me ei ole suutnud tegutseda. minu arvates on äh, suurepärane kõik see, mida komisjon ja eesistuja Hispaania on teinud selleks, et teadlikkust tõsta äh, kõik äh, proua Arno rääkis kõigist nendest asjadest, see on loomulikult äh, oluline, aga meil on vaja palju rohkemat ning äh, olukord Kongos nõuab tõesti tegutsemist ning me peame tegutsema, peame tegutsema praegu. Kongos on, oleme me eraldanud tohutult palju ressursse ja kahe tuhande kolmandal aastal oli meie esimene kaitsepoliitika missioon ja kahe tuhande kuuendal aastal meil oli Kongo missioon äh, valimistega seoses, meil on politseimissioon, mis äh, on sinna saadetud ja see kõik ei muuda mitte midagi, otse vastupidi, olukord läheb aina hullemaks. me ei saa sellist olukorda lubada äh, me peame keskenduma sellele konkreetsele probleemile, ma arvan, et me peame sellele probleemile tähelepanu juhtima ja ma olen vägagi nõus sellega, et äh, võib-olla nüüd äh, proua Wallström suudab äh, siin midagi muuta, ta oli endine volinik ja, ja saab meiega koostööd teha, meie saame temaga koostööd teha, aga ma arvan, et meil on ka parlamendis vaja seda, et me nõuaksime sidusamat lähenemist, tõhusamat lähenemist erinevatest instrumentidest, nagu siin öeldi, on neid instrumente tohutult palju, on raske neid omavahel koordineerida siin parlamendis, me istume siin inimõiguste komisjonis, võib-olla mõned nendest aruteludest on toimunud ka arengukomisjonis, mis äh, tegeleb just nimelt äh, koostööga Kongoga, aga ei kuskil mujal. see teema tõesti ei tõstatu eriti teravalt, me peaksime sellega tegelema välisasjade komisjonis, kaitse- ja julgeolekukomisjonis ja samuti Arengukomisjonis ja Naisõiguste Komisjonis. ma teeksin ettepaneku, et me peaksime korraldama prioriteetse missiooni äh, mitte, mitte just Kinshasa'sse, meil oli selline missioon juba kahe tuhande kuuendal aastal, et me tõesti korraldame missiooni ja läheme sinna koha peale nendesse maapiirkondadesse, kus sellised probleemid leiavad, aset leiavad ja siis koostame konkreetsed ettepanekud äh, nii et, et me tõesti omame infot, mille põhjal ettepanekuid teha ja siis me paluks, annaksime komisjonile ja nõukogule nõu selle kohta, mida tuleks teha. mis puudutab ohvrite toetamist ja karistamatuse küsimust, siis ma arvan, me peame vaatama, kuidas kohalikele naistele rohkem võimu anda, sest naised ei ole lihtsalt ohvrid, naised saavad olla ka julgeoleku ja rahu tagajad ja kuna mehed ei ole selle ülesandega Kongos suutnud toime tulla, siis oleks minu arvates ülim aeg anda võimalus naistele. me peame naistele tõesti võimu andma. Kongo valimistel oli väga palju naiskandidaate, neid ei valitud, sellepärast et meie ei toetanud neid korralikult, see on üks põhjus, miks neid ei valitud, me peame veid tõesti eh, toetama, peame nõudma, et nad oleksid läbirääkimistel laua taga ja me peame nõudma inimestelt, kes arengukoostööda tegelevad, näiteks inimesed, kes on seotud kaevandustes, et me tõesti ei kasutaks neid era, eraarmeesid, sest tegelikult nemad suuresti vastutavad sellise naistevastase vägivalla eest. minu arvates on see ainus viis, kuidas saab edasi liikuda me saame muuta kogu julgeolekuolukorda Kongos. ja minu arvates on äh, väga oluline siin just nimelt äh, kaitsega tegeleda, meil ei ole vaja selliseid äh, lihtsalt konverentse, kus me ainult räägime ja muud midagi ei tee. meil on vaja tegutseda just nimelt koha peal. ma loodan, et selle tänase kohtumise alusel me paneme kiiresti kokku mingi missiooni ja tuleme välja ka konkreetsete ettepanekutega. aitäh, Anna proua Lohviiler järgmisena, palun. aitäh. minu arvates on proua Koomese seisukoht väga hea, selline ühismissioon Kongo Demokraatlikusse Vabariiki ja tõesti tuleks minna ka maapiirkondadesse ma tahaksin tänada eesistujamaad Hispaaniat selle eest, et nad sellesse teemasse nii tõsiselt suhtuvad ja nende erinevate ettepanekute eest, mis selles küsimuses on tehtud, siis naisevastase vägivalla küsimuses. ma loodan, et järgmised eesistujamaad äh, Ungari näiteks jätkavad äh, selliseid äh, üritusi. tegemist on väga tõsise probleemiga, meie peame suhtuma sellesse tõsiselt ja siin peab olema mingi järjepidevus. nagu proua Hauser juba ütles, on väga oluline, et väikesed vabaühendused, vabaühendused, mis tegutsevad koha peal, äh, toetaksid neid äh, jõupingutusi. loomulikult äh, siin mainiti erinevaid arve seoses vabaühendustega Kongos, samuti erinevaid instrumente, see demokraatia instrument on tõepoolest olemas ja võib-olla me võiksime välja selgitada, kuidas me konkreetsemalt saaksime kasutada seda instrumenti, tuginedes teie kogemustele kohalikul tasandil. Te mainisite ka seda, kui oluline on, et need, kes inimõigusi kaitsevad, leiaksid toetust, et need, kes võitlevad naistevastase vägivalla vastu, leiaksid toetust ja need, kes võistlevad ka naiste reproduktiivsete õiguste eest Äh, sellel teemal tuleks koostada äh, konkreetne raport äh, nende konkreetsete õiguste teemal ning kahtlemata võetakse see raport vastu siin meie komisjonis toimuva töö raames. me oleme läbi viinud ähm, uurimuse või me oleme tellinud uurimuse selle kohta, mida erinevad vabaühendused teevad ja mida nad saaksid teha seoses resolutsiooniga üks, kolm, kaks, viis. ja kui ma kuulen, et see konkreetne resolutsioon Äh, selle ellurakendamisega on tekkinud väga suuri raskusi ja võib-olla siin me saame leida mingi lahenduse, äh, me saaksime paika panna mingid äh, miinimumstandardid selle ÜRO resolutsiooni rakendamiseks, minu arvates oleks see hea panus resolutsiooni kümnendaks aastapäevaks, mis on oktoobris ja komisjon on siin maininud, et me ei saa selle ÜRO resolutsiooniga mitte üksnes rahul olla, vaid me peaksime ka vaatama, kuidas liikmesriigid ja, ja eriti kolmandad riigid rakendavad selle resolutsiooni erinevaid punkte. kahjuks minu kodumaa Saksamaa ei ole Äh, sellele resolutsioonile palju tähelepanu pööranud, aga ma arvan, et jällegi siin komisjonis me peaksime väga tõsiselt ja üksikasjalikult vaatama selle äh, resolutsiooni üks, kolm, kaks, viis rakendamist, seda ma tahtsin öelda, aitäh. aitäh, Laima, selle eest, et seda istungit juhatasid ja ma vabandan, et ma istungile hiljaks jäin, minu lend New Yorgist hilines kolm tundi ning ma võin teile kinnitada, et see teema, naistevastane vägivald, eriti sõja, relvakonfliktides, on teema, mida käsitleti ka äh, sellel naiste staatuse konverentsil, äh, millel ma osalesin. peasekretär Ban Ki-moon äh, võttis sellel teemal ka sõna nii et, et äh, meil on tõesti olemas väga kõrgetasemeline toetus äh, nendele küsimustele ka ÜRO-s. samuti kohtusin äh, Sergei Neuveliga, kes on ÜRO inimõiguste volinik ning ma kõnelesin temaga ning Äh, äh, me rääkisime sellest, et on väga oluline, et sooline aspekt lülitatakse inimõiguste poliitikasse. samuti olime ühel meelel selles osas, et naised peaks olema kaasatud otsuste langetamisse ja rahuprotsessi. see on viis, kuidas me saame neid küsimusi edendada ning äh, inimõigusi paremini edendada. mainiti Äh, positiivselt seda, mida eesistujamaa Hispaania on teinud, kuidas ta nendele küsimustele on lähenenud ning äh, kõik ettepanekud, mis selles komisjonis on tehtud ning mida komisjon on esitanud, äh, tõesti väärivad tähelepanu, sellepärast et möödub kümme aastat resolutsiooni üks, kolm, kaks, viis vastuvõtmisest ja seega on meil võimalus teha konkreetseid kavasid ning protsesse kiirendada, on tõesti kahetsusväärne, ainult seitseteist riiki Euroopas on selle tegevuskavaga siiani seotud olnud. mis puudutab meie eelmist volinikku proua Wallströmi ja tema rolli nüüd selles küsimuses, siis on kahetsusväärne, et tema mandaat on niivõrd piiratud loomulikult seksuaalne vägivald, äh, vägivald naiste vastu konfliktisituatsioonides on väga oluline, aga siiski selline mandaat on piiratud, minu arvates oleks hea, kui tema mandaati äh, suurendatakse, nii et, et sinna käiks sisse ka rahuprotsessid ja rahualased läbirääkimised, see on ÜRO kontekstis olnud väga oluline. Äh, väga vähesed naised äh, on nendesse läbirääkimistesse kaasatud ning karistamatuse küsimus on samuti väga oluline ma samuti märkasin, et meie allkomisjon ning äh, meie uurimused resolutsiooni üks kolm kaks viis kohta äh, on väga huvitavad ja kui see uurimus on valmis, siis me võib-olla korraldame sellel teemal ka laiapõhjalise arutelu. samuti ma toetan proua Lohbilleri ideed selle resolutsiooni kohta, aitäh! aitäh! ma ei näe enam äh, rohkem sõnasoovijaid. niisiis tulen tagasi jällegi meie kõnelejate juurde, kui te soovite äh, öelda midagi nende ettepanekute kohta, mida te siin kuulsite ja siis ma tahaksin ka paluda, et te vastaksite niivõrd lühidalt kui võimalik, sellepärast et meil on veel punkte päevakorras. doktor Hauser, palun jah, ma vastan saksa keeles ja teen lühidalt. minu arvates on äärmiselt oluline, et me toetaksime seda, mida ütles Janine, teisisõnu seda, et naiskandidaadid nice peavad leidma kohalikul tasandil toetust, on väga palju võimekaid naisi, kes on Kongo poliitikas ja minu arvates oleks suurepärane, kui Euroopa Liit kutsuks need inimesed Brüsselisse, annaks neile selgelt mõista, et neid toetatakse, konkreetne toetus on olemas Äh, koostöö vabaühendustega, ma ei saa selle tähtsust äh, piisavalt rõhutada. ma kuulasin väga suure rõõmuga seda, mida ütles eesistuja oma Hispaania, mida ütlesid kolleegid, ma olen väga äh, õnnelik selle üle, mida ma kuulsin. siin rõhutati, et on vajalik vabaühendusi toetada, oluline on rakendada konkreetseid meetmeid ja ma arvan, et see, mis ähm, on äh, mis dokumentidesse kirja pannakse, jääb tihtipeale ell, ellu rakendamata, seetõttu on äärmiselt oluline, et selline toetus vabaühendustele peab olema olemas kohalikul tasandil, nendel on olemas vajalikud teadmised. samuti tahtsin ma öelda, et minu arvates on need miinimumstandardid Äh, äärmiselt olulisel. tegemist on ühe kõige olulisema probleemiga. paberil on kõik väga ilus, äh, kõik on kirjas, mida tuleb va vaja teha, aga mis juhtus pärast Pekingit ülejäänud resolutsioonides? Äh, sellest, sellest kõigest ei ole ju mingit kasu, kui meil ei ole konkreetset rakendamist, e, järelevalvet ja kontrolli selle rakendamise üle. niisiis Äh, järelevalve ja kontroll on äh, kõige olulisem element ja jällegi ma tahaksin rõhutada, et äh, tuleks luua selle küsimuse jaoks eriesindaja ametikoht, kes siis tegeleks kõigi nende erinevate küsimustega, kellel oleksid vajalikud teadmised Äh, kaalul on väga palju erinevaid küsimusi, aga meil oleks tõesti vaja sellist inimest, kes äh, keskenduks neile konkreetsetele küsimustele, äh, siis teeks seda eriesindajana. ning ma arvan, et see tõesti on äärmiselt vajalik, kahjuks on meil üksteist tegevuskava Euroopas ja minu arvates on häbiväärne, et et on asutud just nimelt sellisele teele ning ja et meil on tõesti läinud nii palju aega Saksamaal sellise tegevuskava kokkupanemisega. võib-olla te olete kuulnud, et FDLA president äh, rääkis, et ei ole vaja mitte mingisuguseid sanktsioone äh, inimeste vastu. ma tean, et meil on äh, aga Pariisis, Belgias inimesi, kes on sarnaseid kuritegusid toime pannud, nii et, et Äh, tõesti, arenguid on palju. Äh, meil on palju küsimusi, millega tõepoolest tuleb tegeleda, rakendades konkreetseid meetmeid. ja veel üks asi. Te mainisite äh, äh soolist nõustajat, mis puudutab eufoori, siis ma tahaksin öelda, et me teeme Charlotte Isaksoniga väga tõsi, tihedat koostööd, tema on Kinshasas tegutsev Rootsi soo, soolise äh, õigustikuse nõustaja ning talle, ta saab iga päev kaebusi selle kohta, äh, mis puudutab just nimelt rahvusvaheliste relvajõudude esindajate ja nendepoolset seksuaalset tagakiusamist. Äh, korduvalt on mainitud seda, et ei olegi kedagi, kellele selliseid kaebusi esitada, nii et, et meil tõesti ei ole kohta, kuhu saaks esitada kaebusi seoses seksuaalse ahistamisega, mida panevad toime Kongos viibivad välissõjajõudude esindajad me räägime siin rahvusvahelistest rahutagamisjõududest või teistest äh, välismaa äh, äh, relvajõududest ja tõesti, inimestel ei ole nende vastu kuhugi kaebusi esitada. ainuke nõustaja Äh, on, on Brüsselis. proua Lorenzo, palun. suur aitäh ja suur aitäh kõikide kommentaaride eest, ka positiivsete kommentaaride eest, äh, mis on seotud just nimelt Hispaania eesistuja tööga. mis puudutab seda, mida ütles proua Gomes, et on vaja, et kõik Euroopa Liidu tegevused oleksid sidusad selleks, et võidelda selle vastu ning et tuleb tegutseda koos koha peal ja et oleks vajalik saada, saata ka ühismissioon Kongo Demokraatlikku Vabariiki, meie oleme, oleksime põhimõtteliselt selle poolt. me oleme ka ise seda täheldanud ning äh, olemegi üritanud just nimelt soodustada kohalike strateegiate väljatöötamist saatkondade poolt ning Euroopa Liidu delegatsioonide poolt. ja äh, seda tehakse alati tihedas koostöös kodanikuühiskonnaga ja see võimaldab ka saada ülevaade sellest, et millised instrumendid täpselt töötavad, millised ei tööta üldse ja et milliseid soovitusi saab äh, saaks välja anda sellel põhinedes. nii et ähm, ma loodan, et äh, need kohalikud äh, strateegiad aitavad kaasa ka suuremale koherentsusele. Äh, selle kohta, mida ütles proua Lokmiller ja selle lootuse kohta, et ka Belgia ning Ungari jätkavad meie prioriteetide ellurakendamist ja ma usun, et see nii ka on, sellepärast teeme väga tihedat koostööd Belgia ja Ungari äh, eesistujatega, et tõepoolest jätkataks ka seda tööd, mida me oleme juba alustanud. rääkisin siin tähtajast kaks tuhat kaksteist nende kohalike strateegiate väljatöötamiseks. seda ei, nii et loomulikult ähm, inimesed vahelduvad, saatkondade töötajad vahelduvad, nii et peab tagama siin järjepidevuse sooline võrdõiguslik ning naistevastase vägivalla vastane võitlus äh, sõjalistes konfliktides ei ole mitte ainult Hispaania eesistumise prioriteediks, vaid see on terve Euroopa Liidu äh, prioriteet. nii et äh, seda on öelnud ka juba madame Ashton mitmeid kordi. nüüd, äh, mis puudutab resolutsiooni, mis käsitleks miinimum norme resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis ellurakendamisel. seda muidugi võiks teha, aga on juba palju erinevaid algatusi, mis puudutab me, neid miinimumnorme. seda, neid töötab välja näiteks Unifem, kes juba analüüsib seda ja üritab välja too-, töötada ülemaailmseid näitajaid, mis võimaldaksid näidata seda, Äh, kuidas on äh, ellu rakendatud resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis. Äh, tule, selle tulemused ning need välja töötatud näitajad, need peaks avaldatama selle aasta aprillis, nii et kindlasti on väga huvitav neid tulemusi tähemalt, lähemalt uurida. Euroopa Liit on kaasatud sellesse protsessi ja eks siis juba näeme, milliseid instrumente oleks meil veel vaja, suur aitäh! suur aitäh, proua suur aitäh! tahan äh, siin rääkida sellest, mida ütles äh, Hispaania eesistuja, tõepoolest, mis puudutab näitajaid, teeme me koostööd UNIFEM-iga ja öö, äh, väga kiiresti saadetakse laiali ka äh, küsimustik äh, kaheksateistkümnele missioonile, Euroopa Liidu missioonile ja see aitab kindlasti kaasa ka nende näitajate väljatöötamisele selleks, et äh, kontrollida resolutsiooni ellurakendamist. mis puudutab proua Haudala märkust selle kohta, et E, ÜRO peasekretäri eriesindajal on liiga kitsas mandaat, selline on olnud ka Euroopa Liidu positsioon, me oleme üritanud saavutada seda, et seda mandaati laiendatakse, aga praegu lihtsalt saame me teha tööd nende instrumentidega, mis meil juba olemas on ja e, siis e, sedaviisi edasi liikuda, suur aitäh! suur aitäh ka teile! ja viimane esineja, palun! Sui-, suur aitäh! tahaksin täpsustada seda, mis puudutab tegevuskavasid ning resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis ellurakendamist. on Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Burundis ning Rwandas ka juba äh, dokumendid selle kohta, kuidas on rakendatud ellu seda resolutsiooni ning on ka kohalikud tegevuskavad aga suurte järvede regioon ei ole piiratud mitte ainult nende kolme riigiga ja kohtusime augustikuus Burundis nende kolme riigi naistega ning äh, me jõudsime järeldusele, et regionaalseks plaaniks, äh, tegevuskavaks on veel liiga vara äh, oleks hea, et ka teised riigid, kes on Suurte järvede konverentsi pooled, töötaksid välja oma riiklikud tegevuskavad, enne kui me saaksime välja töötada regionaalse tegevuskava, mis hõlmaks kõiki neid riike, kuhu kuuluks siis ka Uganda, Tansaania, Angola Kongo Demokraatlik Vabariik, Kesk-Aafrika Vabariik, Keenia, Suud-, Sudaan ja vist on veel üks riik, mis praegu on mul meelest läinud. nii et äh, me oleme juba välja töötamas meie omaenda regionaalset äh, plaani, kuidas ellu rakendada seda resolutsiooni sellepärast, et siiamaani seda tegelikult seal ellu ei rakendata. aga igal juhul Kongo Demokraatlikus Vabariigis on juba oma tegevuskava olemas. suur aitäh ka teile! ja suur aitäh kõigile esinejatele, kõikidele kolleegidele, kes äh, osalesid äh, debatis. ja nüüd äh, mõned sõnad järelmeetmete kohta. me juba ütlesime, et septembris möödub äh, kümme aastat sellest, mil võeti vastu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon tuhat kolmsada kakskümmend viis ja räägiti <clears throat> ka sellest, mida on teinud komisjon, ähm, kuidas on äh, kulgenud Euroopa Liidu ähm, juhiste rakendamine, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide rakendamine ja ellujõustumine. ja me jääme ootama võimalust seda küsimust uuesti arutada, kui uuesti arutatakse neid äh, rakendusmeetmeid ja see on siis kindlasti enne septembrit. teiseks, äh, mis puudutab finantseerimist ja stabiilsusinstrumenti, siis äh, ka meie osalesime töös, mille abil töötati välja see kõikehõlmav lähenemisviis, mida täna palju mainiti. Kongo olukorda käsitlevas resolutsioonis öeldakse, et puudub eelarverida ähm, kõikehõlmava lähenemisviisi öö, ähm, osana ka, ka soopõhiste tegevuste läbiviimiseks ja sellised tegevused nõuaksid lisarahastust Euroopa Liidu liikmesriikidelt. seda küsimust võiks käsitleda kontekstis, mille meile annabki äh, stabiilsusinstrumendi arutelu ja selleks on loodud eraldi töörühm, kes kindlasti peab siis ka täna öeldut arvestama. ja kolmandaks, mis puudutab Kongo Demokraatliku Vabariigi olukorda, millest kõige rohkem räägiti, siis peab see olema meie jaoks väga selge prioriteet praeguste strateegiadokumentide raames. ja me peame arvestama et Kongos toimuvad sel aastal valimised ja tõenäoliselt arutame me Kongo olukorda sel aastal seetõttu nagunii uuesti. sellega võime me lõpetada käesoleva päevakorrapunkti ja minna edasi inimõiguste kaitset toetava Euroopa Liidu poliitika juurde ja raportöör on meie alakomitee esinaine Heidi Hautala. peakomisjon on Ahvet. ja täna arutame me resolutsiooni, raporti projekti. proua Haudala, teil on sõna. suur aitäh teile Te olete kätte saanud raporti projekti teksti, ma loodan, et see on tõlgitud väga paljudesse keeltesse, kõigisse keeltesse ja tegemist on peaaegu samasuguse tekstiga, nagu oli meie töödokument, mida me arutasime jaanuarikuisel kohtumisel. kuid nüüd peaksite te vaatama neid konkreetseid ettepanekuid, mis ma olen teinud ja mis on raporti teksti sisse võetud. ma tänan selle panuse eest, mille on andnud mitmed kodanikuühiskonna esindajad ja lisaks Euroopa institutsioonid. mul on väga hea meel näha, et Hispaania praegune eesistuja räägib, kui oluline on toetada inimõiguste kaitsmist ja ma näen ka, et komisjon soovib teha meiega suuremat koostööd, parlamendiga suuremat ka koostööd. ja ma loodan, et need ettepanekud, mis me oleme selles raportis esitanud, saavad niikuinii laiaulatusliku toetuse ulatamiseks, et nad võetakse vastu ja et neid hakatakse ka rakendama, kuigi ma saan kahtlemata aru, et praegu on tegemist alles raporti projektiga ja meil on piisavalt aega, et esitada veel uusi mõtteid. esimene osa raportist, esimene osa äh, soovitustest on seotud Lissaboni lepingu poolt pakutavate uute võimalustega ja te näete ilmselt isegi, et äh, mõned ettepanekud on suunatud kõrgele esindajale, nii et kõrge esindaja saaks oma töös toetada ka inimõiguste kaitset, milleks tal on mitmeid erinevaid võimalusi. näiteks peaks ta tagama, et toetavaid meetmeid tõesti ka rakendatakse ning ta peaks jälgima seda tööd ka kohalikul tasandil ta peaks kohalikul tasandil järgima, et täielikult rakendataks ka kõige viimaseid juhiseid, mis, mis on hiljuti vastu võetud. sest ma arvan, et rakendamine võib olla probleemiks, kuivõrd kohustused iseenesest on siduvad ja need on juba võetud, kuid alati neid kohustusi ei täideta piisavalt. see on siis üks eesmärk. lisaks sellele räägime me ka Euroopa Liidu äh, välisteenistusest välistalitusest ja sellest, et tuleb äh, leida piisavalt palju töötajaid, kes saaksid inimõiguste küsimusi käsitleda. ja seitsmes punkt äh, tervitab äh, Hispaania kui eesistujariigi ettepanekut luua kohalikud kontaktpunktid, kontaktametnikud ja ma arvan, et see on üks tähtsamaid ettepanekuid sest aitab kaasa seni vastu võetud otsuste rakendamisele. siis on tulnud ettepanek Euroopa Liidu inimõiguste poliitikas ise, siseselt äh, luua rohkem sidusust ja, ja, ja jätkusuutlikkust. näiteks on tulnud ettepanek inimõiguste kaitsjatele ja diplomaatidele korraldada iga-aastaseid kohtumisi, mis oleks kahtlemata väga hea plaan, mitte ainult selleks, et diplomaadid oleksid inimõiguste olukorrast teadlikumad ja ka sellest, millised on nende kohustused inimõiguste kaitsjate suhtes, vaid see looks ka sobiva kanali inimõiguste kaitsjatele, et nad saaksid vestelda Euroopa Liidu esindajatega ja, ja, ja anda teada oma vajadustest. veel üks asi, mida rõhutada, on see, et naissoost inimõiguste kaitsjad ähm, on suuremas ohus kui teised, kui mehed. raportis räägitakse, et Euroopa Liidu inimõiguste alane dialoog peab olema tõhusam. ja ma leian, et siin saaks ära teha veel väga palju. tagamaks et inimõiguste alas dialoogi tõesti rakendatakse ja et võetakse arvesse ka erinevate tasandite järeldusi, tippkohtumisi ja teisi äh, kohtumisi, kus kohtuvad Euroopa Liit ja kolmandate riikide esindajad. me rõhutame seda, kui oluline on see, et sõltumatud kodanikuühiskonna organisatsioonid aitaksid ette valmistada inimõiguste alaseid dialoog ja seda, kui tähtis on äh, jätkuvalt rääkida ka nendest juhtumitest, üksikutest juhtumitest, mis on seotud inimõiguste rikkumisega või inimõiguste äh, kaitsjate õiguste rikkumisega. ning äh, punktis seitseteist on välja toodud veel üks eraldiseisev mõte kus öeldakse, et kui me koostaksime nimekirja üksikutest äh, rikkumitest, nendest konkreetsetest rikkumistest, siis oleks Euroopa Liidu nähtavus suurem ning Euroopa Liidu inimõiguste alane töö tõhusam. ma olen sellega täiesti nõus. ma olen nõus, et mõnikord ei ole äh, ei ole võib-olla ka õigustatud äh, liiga palju tähelepanu juhtida mõnele juhtumile, sest see Ehm, see võib olla kahjulik ehm, ohvritele, sest need küsimused on niivõrd delikaatsed eh, või võivad suurte ohtu seada inimõiguste kaitsjad, kuid tihti on siiski nii, et eh, nendest juhtumitest tuleks rohkem rääkida. ja lisaks leian ma, et Euroopa Liidu demokraatia ja inimõiguste instrumendi raames tuleks anda rohkem otsest toetust inimõiguste kaitsjatele. kolmas ettepanekute kategooria puudutab läbipaistvust ja nähtavust, ma juba viitasin inimõiguste alasele dialoogile, eh, sellele, et mõnikord tuleks nende raames ka ära tuua üksikjuhtumite ehm, nimetused ja me peame kindlasti rohkem tähelepanu pühendama sellele, et Euroopa Liidu tegevus inimõiguste kaitsjate toetamisel ei ole alati piisav, kuid seda võiks teha rohkem, sest see on sobiv tugimeede. ja veel üks asi, siin räägitakse veel kord, et kõrgele esindajale tuleks panna südamele, et ta peaks süstemaatiliselt kohtuma inimõiguste kaitsjatega, kui tema ja tema talitused käivad erinevatel missioonidel ja ma saan väga hästi aru, et kõrge esindaja ametit alles kujundatakse, et tema funktsioonid ja ülesanded ei ole lõplikud, kuid ma tahaksingi, et juba nende ülesannete kujundamisel oleks täiesti selge, et ka meie ootame kõrgelt esindajalt väga palju, et me ootame temalt süstemaatilist, äh, süstemaatilist inimõiguste jälgimist, inimõiguste ähm, tagamise jälgimist ning seda, et ta kohtuks regulaarselt inimõiguste kaitsjatega. me räägime siin ka Saharovi auhinnavõrgustikust, parlament lõi selle võrgustiku detsembris kaks tuhat kaheksa ning ka selle võiks paremini siduda inimõiguste kaitsjate tööga. ja viimane soovituste või ettepanekute kategooria algab punktiga kakskümmend kolm ja e, puudutab e, peamiselt e, soovi saavutada suurem koordineeritus on ähm, siis siin veel öeldud, et meil on vaja holistlikku lähenemisviisi, mida kõik ühteviisi mõistaksid ja ja räägitakse ka viisataotlustest ja sellest, kuidas viisataotluste süsteemi muuta selliselt, et inimõiguste kaitsjad saaksid äh, vajadusel väga kiiresti viisa, et lahkuda riigist, kus neid midagi ähvardab, või sõita riiki, kuhu neil on tarvis minna. liikmesriikide esindajad peaksid seda arutama, seda küll ei ole selles tekstis, nad peaksid arutama, mismoodi oleks võimalik äh, lihtsustada viisamenetlust äh, inimõiguste kaitsjate jaoks. punkt kakskümmend kuus, siin kiidetakse Küprose algatust Küprose algatust nii-öelda varjupaigalinnade asjus. ma olen kuulnud väga paljudest äh, programmidest, äh, mida on loodud, äh, mille raames on loodud varjupaigalinnu, need linnad siis võtavad vastu inimõiguste kaitsjaid, kellele nad pakuvad peavarju ähm, ja hädapäraseid vahendeid, et nad saaksid nendes linnades koguneda ja teha oma tööd. kuid võib-olla Eh, võib-olla tuleks seda tööd uuesti arutada nende ettepanekute raames, mida tegi Tšehhi Vabariik eesistujana. meie oma jaanuarikuisel kohtumisel saime teada, et üks eh, suuremaid algatusi mm, varjupaigalinnade asjus tegelikult isegi ei teadnud, mida tšehhid olid välja pakkunud, seetõttu oleks kahtlemata mõistlik eh, kodanikuühiskonna organisatsiooni, organisatsioonide võrgustiku raames teha rohkem riikide esindajate vahelist koostööd, et kõik oleksid paremini kursis sellega, mis toimub ja lõpetuseks tahaksin ma rõhutada selles raporti osas, et on vaja ka suuremat koordineeritust erinevate Euroopa organisatsioonide vahel ja loomulikult ka rahvusvahelisel tasandil, sest mitte ainult Euroopa Liit ei käsitle inimõiguste kaitsjate küsimust, vaid kahtlemata teeb seda ka Euroopa Nõukogu, ÜRO ja veel paljud edukad kodanikuühiskonna algatused. ma usun, et sellega olen ma ka käsitlenud peamisi punkte oma raportis. ma ei hakka kõike ette lugema, kuid nüüd jään ma ootama variraportööride soovitusi. ma näen, et proua Šage on küll sõna soovinud. suur aitäh, proua esinaine. jah, variraportöörid Laslo Tokes ei ole kohal, Vittori Prodi, ka tema ei ole kohal, kuid alguses ta oli siin. ja ta jättis meile kirjalikud märkused. Maria Šake, tõepoolest Alde nimel, need siis olid variraportöörid ähm, poliitiliste fraktsioonide nimel. Ähm, palun äh, proua Šakel mulle märku anda, kui ta tõesti soovib sõna, kuid vahepeal tahaksin ma omalt poolt tervitada inimõiguste kaitsjate delegatsiooni, kes on saabunud Euroameti inimõiguste sihtasutusest, mis on osa Euromeedi inimõiguste alasest võrgustikust. ja sellest delegatsioonist härra Trisseli ja Semi, kes on selle sihtasutuse president ja Inimõiguste Rahvusvahelise Föderatsiooni ähm, üks juhtfiguure ning samuti siis teine esindaja Euromeedi võrgustikust, härra Kanaris. kui teie soovite praegu sõna võtta, siis on selleks täpselt sobiv aeg. härra Hamaris. härra Kris Eliasemi. suur aitäh, proua eesistuja, raportöör lugupeetud saadikud, suur aitäh, et äh, olete meil võimaldanud äh, täna sõna võtta selle ettekande, ettekande puhul see raport on väga kohane, eriti võttes arvesse ka Lissaboni lepingut ning seda, et on, äh, praegu luuakse Euroopa Liidu välisteenistust. nii et tahaksin tähelepanu juhtida selle raporti kvaliteedile mina olen äh, Euro-Vahemere piirkonna inimkai-, inimõiguste kaitsjate, toetajate sihtasutuse president, me toetame inimõiguste kaitsjaid vaid rahaliselt ja rõhun, et tõesti ainult rahaliselt ja seda kiireloomulistes olukordades, juhul kui inimõiguste kaitsjatel ei ole ligipääsu rahalistele vahenditele või kui nad töötavad mõnedes regioonides väga tundlike küsimustega, eriti mis puudutab isikuvabadusi. nii et äh, sihtasutus täiendab äh, rahvusvahelisi ning regionaalseid inimõiguste kaitseorganisatsioone, nii et meie tegeleme ainult äh, rahastamise küsimusega. lisaks sellele on sihtasutuse juhatuse kooslus ka eriline, sinna kuuluvad inimõiguste kaitsjad, kellel on, kes aga võib-olla istuvad seal juhatuses juba veerand sajandit minu kolleeg siin on juhtinud nii Amnesty Internationali kui ka Human Rights Watchi me oleme ka erilised sellepärast, et me reageerime väga kiiresti, meie rahalised tehingud on salastatud ja ühtlasi me üritame ka alati suurendada meie partnerite võimekust. me, me tegeleme Alžeeria, Tuneesia, Egiptuse ja Süüriaga. kõikidesse riikidesse läheb peagi ka proua Ashton. me oleme juba sekkunud kahesaja inimõiguste kaitsja ning eh, organisatsiooni puhul öö, eh, oleme kasutanud poolteist miljonit eurot selleks toon teile ühe konkreetse näite, nendes riikides äh, on ju, on toimunud äh, erinevad äh, inimõiguste kaitsjate liiga konverentsid ja need tänu meie sihtasutusele ja tänu meie abile on ka inimõiguste kaitsjatel olnud üle kogu maailma võimalik sinna kohale sõita. me aitame ka inimõiguste kaitsjate perekondi annan siin sõna oma kolleegile, kes äh, räägib veel sihtasutusest ja ja ta on tõesti õige inimene siin rääkima, sellepärast et alles kümme päeva tagasi Tuneesias oli tema maja ümber piiratud, seal olid politseinikud ja mitte keegi ei saanud tema äh, koju minna, nii et nüüd ometi oli tal võimalik vähemasti siia sõita suur aitäh, daamid ja härrad, lugupeetud saadikud. ma loomulikult olen täiesti nõus Ilyas Amiga, sihtasutuse presidendiga ja tahaksin samuti õnnitleda teid selle raporti eest ja tahan siin näidata üles oma positiivset suhtumit sellesse on väga oluline, et me ei jätaks kõrvale liikmesriikide poliitikast tulenevaid äh, piiranguid. Euroopa Liidu ning äh, Tuneesia inimõiguste alad alastes suhetes paraku ei ole olnud inimõiguste kaitsjatel olnud üldse võimalik sellest osa võtta ja paraku Hispaania eesistuja ka ei teinud selleks midagi. nii et äh, teie saate siinkohal midagi ära teha. üritan siin väga lähe-, lühidalt rääkida. esiteks tahaksin öelda, et raportist tuleb see juba välja, aga peab sellele veel rõhuma, et inimestel peab peab olema ühinemisvabadus, see on meie regioonis just eriti teravaks probleemiks ja maailmas üldiselt, aga eriti just meie regioonis. tuleb tagada see, et see oleks alati täpselt kirjas, et edendada ühinemisvabaduse kasutamist, seda nii seadusandluse vaatenurgast kui ka praktiliselt koha peal tahan rõhuda sellele, et Põhja-Aafrikas on järjest rohkem äh, vabaühendusi, keda peetakse tihtipeale justkui ainukesteks kodanikuühiskonna esindajateks meie teeme siin vahet kodanikuühiskonnal ja ähm, ühiskonnal, kes on valmis tegema kõike seda, mida riik soovib. siin räägite te inimõiguste kaitsjate raskustest, kui nad ürinevad ühineda, luua omakorda assotsiatsioone. meie arvates te võib-olla tegite seda veidi pinnapealselt oluline küsimus meie riigis on just õigus saada finantsvahendeid. meil on nii Egiptuses, Alžeerias, Tuneesias kui ka mujal väga suuri sellega raskusi. näiteks alles kümme päeva tagasi ei saanud üks Tuneesia saadik võtta vastu rahalisi vahendeid, mis talle olid spetsiaalselt saadetud Euroopa Liidu poolt veel Euroopa Liidu inimõiguste initsiatiivist. siin tuleb kindlasti aidata ka sõltumatute ühenduste assotsiatsioonide tegevust. ma siin üritan teha lühidalt, nagu ma ütlesin, tahaksin aga tähelepanu juhtida sellele, et siin allkomisjonis te äh, räägite kiireloomulistest vahenditest ja äh, väi-, lühema ning pikema perspektiivilistest äh, vahenditest pakkuda varjupaika. siin on äh, punkt E, alapunktid kaks ja kolm, siin räägitakse sellest, et ei ole äh, olemas siin sidusat poliitikat ja siin ka punkt G, mis äh, rõhub sellele, et äh, naissoost inimõiguste kaitsjad on erilises ohus. tuleb tagada läbipaistvus ja see on kirjas siin põhjenduspunktis, vähemasti prantsusekeelses versioonis, siin ka äh, räägite äh, varjupaiga pakkuvatest linnadest, viisadest ja ka punktid kakskümmend üheksa, kolmkümmend, kolmkümmend üks, see, et inimõiguste kaitsjad saaksid pöörduda ühe konkreetse asutuse poole, me tahaksime, et siin täpsustataks rohkem seda, kuidas saab seda kõike täpselt ellu rakendada, eriti võttes arvesse konfidentsiaalsust. me loomulikult toetame kõiki projekte ja neid menetlusi, aga me loodame, et neid rakendatakse ellu tõhusalt, võimalikult ruttu ja süstemaatiliselt ja tagataks ka osalus. me loodame, et me oleme saanud olla teile kasulikud. Te räägite siin, et puudu on äh, ellurakendamisest, tegemist on ellurakendamise defitsiidiga. aitäh! ja nüüd on meil kaks sõnasoovijat. Neist esimene on proua Sharke, kes on meie variraportöör ALDE fraktsioonist, palun. aitäh! ja aitäh ka meie külalistele nende seletuste eest. ma tahaksin raportööri tänada väga hea raporti eelnõu eest. minu arvates on see väga kõigehõlmav ja ma olen ka väga tänulik nende kommentaaride eest. mulle tundub, et mõned täiendavad elemendid, mida võiks võib-olla põhjalikumalt uurida või millele võiks põhjalikumalt keskenduda on seotud inimõiguste programmidega ja eelkõige inimõiguste kaitsjate kaitsmisega, et see oleks välisteenistuse tegevusse integreeritud. meil on vaja kõikehõlmavat ja integreeritud lähenemist, sellepärast et inimõigused puudutavad ju ka rahu tagamist ja muid välispoliitika elemente, nii et, et me peaksime vaadata, kuidas seda integreerida erinevatesse programmidesse üks uus element, mis on muutunud järjest olulisemaks nii välispoliitika vallas kui ka inimõiguste vallas, on siis äh, online tegevus, sellele on siin raportis ka viidatud ja see on väga hea, aga meil ei ole veel, veel põhjalikult välja töötatud vahendeid olemas sellistes valdkondades nagu online sõnavabadus. ma arvan, et neid asju peaks põhjalikumalt uurima ja võib-olla peaks selles osas tegema koostööd ka digitaalküsimuste volinikuga. kui me oleme rohkem teadlikud sellest, millist rolli online sõnavabadus saab mängida, siis võime vaadata, kuidas me saame kasutada in-, internetti tabuud, tabude murdmiseks, naisteni jõudmiseks ja nõnda edasi, nii et, et internet on väga võimas relv, mida võimaluste, võimalusi tuleb uurida ja me peaksime tõstma selle, selles osas teadlikkust ka siin meie enda institutsioonides. siis äh, ma räägin siin veel usaldusväärsusest, sellepärast et kui me tahame kõnelda ülejäänud maailmaga ja siis, siis on väga oluline, et meil oleks inimõiguste valdkonnas kõik korras ja ma ei tea, kas meil on olemas sellel, on olnud sellel teemal kõnelusi, kas meil on olemas vahendeid äh, kuidas seostada seda Euroopa Liidu eh, siseste inimõiguste standarditega, seda, kuidas me ülejäänud maailmaga suhtleme. täna hommikul me käsitlesime kaubandust ja inimõigusi, minu arvates oli see väga eh, palju mõtteainet andev arutelu, sellepärast et kaubandust eh, võib kasutada nii piitsa kui präänikuna, Iraan on üks kõige paremaid näiteid ja ma tahaksin teada, kas meil on võimalus teha siin mingit koostööd ettevõtlus, ettevõtjatega, sest et ma arvan, et mõnikord need meie mõttevahetused ei ole piisavalt korrapärased, aga me saaksime üsna palju üksteise aitamiseks ära teha. liikmesriikidest kõneldes ma arvan, et me kõik oleme teadlikud, et me pöörame üha rohkem tähelepanu arenguabi tõhususele ja ka teistele välispoliitika programmidele, ka nendele, mis keskenduvad inimõigustele, nii et, et äh, ülevaatamised ja etalonid on siin väga olulised. veel üks äh, asi, mis on oluline seoses liikmesriikidega, äh, nimelt viisade väljaandmine inimõiguste kaitsjatele. ma olen esitanud Hollandis parlamendis küsimusi selle kohta, aga seal on see oluline teema ning see on samuti seotud sellega, kuidas me saame aidata liikmesriike, kuidas me saame neile meelde tuletada, millised on nende kohustused asjade koordineerimisel ja mind huvitab, millised vahendid meie käsutuses on, nii et, et inimõigused ja inimõiguste kaitsjad tõesti ei jääks äh, ilusateks sõnadeks, vaid me suudame oma tööd selles valdkonnas ka hästi teha. Äh, see peaks, äh, selline tegevus tõesti vajaks tõhustamist ja see peaks olema üks meie prioriteete niisiis ma arvan, et me peame pöörama ka sidu, tähelepanu sidususele liikmesriigide poliitikate vahel ja ka täiendavuse aspektile, sellepärast et eh, kultuurilised erinevused eh, on eh, liikmesriigiti olemas, erinevad liikmesriigid keskenduvad just nimelt siseriikliku olukorra tõttu er, erinevatele küsimustele, nii et, et ma arvan, et nii täiendavus kui ka sidusus on kaks asja, mida tuleb kaaluda ja samuti võib-olla peaks pöörama tähelepanu ka transatlantilisele dialoogile või, või sellele, kuidas me siis inimõigustega äh, toimime. suur aitäh ja ma jään ootama edasist koostööd selleks, et see raport muutuks veelgi paremaks, aitäh! aitäh! Äh, Kristjan Preda järgmisena. am să intervin, am să intervin mai întâi äh, la tahaksin. kas mikrofon töötab? tahaksin võtta sõna. härra Laslo Togeši palvel, kes on EBB raportöör ja kes paraku ei saa siin täna kohal viibida. härra Tokes palus mulle, mul teile rääkida järgmistest mõtetest. kõigepealt ta soovib ta õnnitleda proua Haudalat raporti eest. ta arvab samuti, et tuleb tervitada meie allkomisjoni otsust selline raport välja töötada, sellepärast et inimõigused on ju üheks Euroopa Liidu põhiväärtuseks. härra Tokes soovib siin tähelepanu juhtida sellele, et inimõiguste kaitsjad on olulisteks tegelasteks siis, kui on vaja viia läbi muutusi riikides ja selleks on vaja, et demokraatlikud riigid neid kaitseksid ta äh, soovis edasi anda ka mõned äh, soovitused, mis puudutavad juba konkreetselt seda raportit. esiteks äh, Euroopa Liidu kahe tuhande neljanda aasta inimõiguste alased suunised ning need, need, mis vaadati ümber ka kahe tuhande kaheksandal aastal. ta leiab, et raport peaks täpsemalt väljendama seda, mida tahetakse kahe tuhande kaheksandal aastal ümber vaadatud suunistega täpselt öelda? härra Tokes ütleb, et ei tuleks alahinnata juba olemasolevaid instrumente, vastupidi, neid tuleks võimalikult palju ära kasutada. teine soovitus on kahe tuhande seitsmendast kuni kahe tuhande kümnendast aastast kulutatud umbes kuusteist miljonit äh, eurot selleks, äh, et toetada inimõiguste kaitsjaid ja seda demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi raames ja see on selge näide sellest, et äh, Euroopa Liidus võetakse inimõiguste kaitsjate küsimust väga tõsiselt. valitsusvälised organisatsioonid, kes valitakse välja ja kellele antakse selliseid rahalisi vahendeid, need organisatsioonid peaksid olema suurte kogemustega. kogemused siin on võtmeelemendiks selleks, et töötada välja jätkusuutlikke projekte ja töötada välja instrumente, mis tõepoolest võimaldaksid kaitsta inimõiguste kaitsjaid ja viimaks EPP raportöör ütleb, et mis puudutab liikmesriikide diplomaate ja inimõiguste kaitsjaid, nad peaksid omavahel äh, tihedamat sidet pidama, tihedamini kohtuma. Need kontaktid on väga olulised selleks, et äh, Euroopa Liit saaks toetada inimõiguste kaitsjaid. nii et nii palju siis sellest, mida palus mul öelda härra äh, Tokes, nüüd kui te lubate, tahaksin teha ka omapoolse soovituse kõigepealt äh, loomulikult äh, tahan välja tuua raporti kvaliteet, kvaliteedi. võtame siin äh, punkti kakskümmend viis, siia võiks, siia võiks lisada selle, et uued Euroopa Liidu delegatsioonist kolmandates riikides peavad soovitama ähm, riikidele seda, et tuleb anda kergemini välja kiireloomulisi viisasid. siin räägitakse sellest, et äh, võidaks töötada välja poliitika, mis puudutab selliseid kiireloomulisi viisasid. see mehhanism on juba olemas, see töötab, aga tuleb äh, anda märku riikidele selgesõnaliselt, et selline äh, kiireloomuliste viisade taotlemise süsteem tuleb paika panna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 alustada sellest, et ka mina tänan ja õnnitlen raportööri. ma leian, et see on väga kompaktne raport ja ma ei hakka siin arutama peamisi argumente, vaid keskendun see asemel nendele detailidele, mis on minu jaoks kõige suurema tähtsusega. tänase seisuga teeb meile muret see, äh, kuidas me saame kaitsta neid, kes omakorda kaitsevad inimõigusi ja tegemist ei ole ju ainult äh, poliitilise kohustusega, mida me peame täitma, vaid ka moraalsega. me peame suutma neid inimesi toetada ja kaitsta. ja ma leian, et on mitu valdkonda, kus me võiksime saavutada rohkem edu. kõigepealt, iga kuue kuu tagant vahetub Euroopa Liidu eesistuja. me oleme seda jälginud nüüd mitu aastat ja need riigid, kellel on äh, kuuekuuline eesistumisperiood, suhtuvad kahtlemata väga erinevalt sellesse, kui olulised on inimõiguste kaitsjate toetamise meetmed. aga mina arvan, et äh, eesistujad peaksid oma suhtumises olema sarnasemad ja samuti seda valdkonda pidama prioriteetsemaks. siis oleks võimalik inimõiguste alas tööd teha järjepidevamalt. ning selline järjepidevus peaks olema kohustuslik. meil on olemas ka nõndanimetatud äh, trio korraldus, kus koostööd teevad äh, kolm järjestikust eesistujat, see on kahtlemata väga hea. mina omalt poolt äh, tahaksin, et inimõiguste kaitsmine ning inimõiguste kaitsjate toetamine ja inimõiguste aktivistide toetamine oleksid mitte ainult äh, ametis oleva eesistujariigi ülesanne, vaid et ka need ülesanded oleksid jagatud laiemalt äh, selle trio vahel. Euroopa Liidus luuakse praegu mitmeid uusi Euroopa Liidu esindusi erinevates liikmesriikides, äh, võib-olla kuskil kahekümne kuu pärast jõuab see töö lõpuni, luuakse ka uus Euroopa diplomaatide struktuur ja minu meelest oleks väga mõistlik ka seda tööd tehes rohkem rõhutada inimõigusi. võib-olla ei peaks neid, neid äh, inimõigusi rõhutama ühtemoodi kõikides kolmandates riikides, kuhu siis luuakse need uued esindused, kuid ometi tuleks kõigil neil liik-, äh, kõigil neil kolmandatel riikidel mõelda sellele, mismoodi kaitsta inimõiguste kaitsjaid. kui me seda praegu ei tee, siis hiljem on juba liiga hilja suur aitäh, mul on äh, neli märkust. esimene puudutab siin äh, kuuendat äh, lõiget. loomulikult tahan kõigepealt õnnitleda raportööri selle väga hea analüüsi eest. seda raportit lugeda on tõesti tohutu rõõm nende inimeste jaoks, kes on pühendunud inimõiguste kaitsele. nüüd lõige kuus see on ähm, kergemat laadi kriitika äh, teie aadressil. siin äh, räägitakse välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgest esindajast, kes on samal ajal komisjoni asepresident ja siin äh, öeldakse ka, et selle ametikoha loomine ja ühise välisteenistuse loomine võib tõhustada märkimisväärselt Euroopa Liidu järjekindlust ja tõhusust kõnealuses valdkonnas ma arvan, et te aga siin ähm, omandate liial, liiga suurt tähtsust äh, teenistusele, mida tegelikult võib-olla ei olegi veel olemas. nii et äh, võib-olla on liiga vara selleks, et äh, siin väita, et see teenistus on väga tõhus ja tegu-, tegutseb väga sidusalt. nii et te tahate siin pigem ilmselt rõhuda potentsiaalile, mis on sellel teenistusel ja sellel ametikohal teine märkus, mis puudutab äh, varjupaika andvaid linnu. see lähenemine on mulle väga sümpaatne, aga kui ma selle üle rohkem järele mõtlen, siis tahaksin siiski öelda, et ei tohi äh, teha seda, ei tohi teha nii, et linnad, kes ei ole osa sellest võrgustikust, äh, et neil justkui nüüd ei olekski vastutust linnad, kes on osa võrgustikust, neile on andnud, antud eriline vastutus ja ei tohi lubada olukorda, et linnad, kes ei ole osa võrgustikust, ei teeninud mitte midagi, nii et vastutus on kõigil ühine. võib-olla kui me saaksime lisada siia sellise äh, nüansi, siis äh, see oleks tõesti väga positiivne. kolmas äh, märkus puudutab seda, mida mina nimetaksin äh, vähem või rohkem ametlikuks äh, inimõiguste kaitsjate tunnustamiseks kolmandates riikides. võtame näiteks konfliktisituatsiooni inimõiguste kaitsjad, kes tahavad äh, meelt avaldada, neil võib olla raskusi selle tegemisega. aga kui riigid on juba äh, rahvusvahelise organisatsiooni liikmed, mille eesmärgid on samad, mis inimõiguste kaitsjatel, siis äh, loogiline järeldus äh, oleks ju see, et kui see rahvusvaheline organisatsioon äh, tunnustab ka inimõiguste kaitsjaid oma põhikirjas, siis see tugevdab nende positsiooni. võtame näi-, näite võtame ühe näite, Aafrika riigi, äh, inimõiguste kaitsjal on seal raskusi, äh, sõltumatu tegutsemisega, kui aga see riik kuulub Aafrika äh, Liitu ja kelle põhikiri on ju midagi väga märkis, märkimisväärset, ja kui Aafrika Liit on äh, tunnustanud inimõiguste kaitsjate olulisust, siis see peaks ju tugevdama ka sellesama üksiku inimõiguste kaitsja olukorda. neljas märkus, see on pigem üldisemat laadi ja see puudutab Euroopa Liitu. mõned aastad tagasi äh, Hollandi välisminister tahtis lisada äh, ÜRO päevakorda ka inimõiguste olukorda Hiinas. paraku liikmesriigid ei läinud kaasa ja tegelikult äh, Holland maksis selle eest kallilt ja see on täiesti vastuvõetamatu, Euroopa Liit peab olema väga ühtne. aluslepingutes ja ka ametlikes avaldustes on äh, väga palju viiteid sellele, nii et ka praktikas peaksime me kõike seda järgima. nüüd peab äh, võtma sõna inimõiguste osas välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja liikmesriigid äh, peavad teda toetama. et ei saaks alati ära kasutada neid lahkhelisid Euroopa Liidus tahaksin piirduda selle paari äh, märkusega. võib-olla see kõik, mis ma ütlesin, oli midagi väga banaalset, aga ähm, see võib äh, meid viia õigele teele, et me pingutaksime rohkem ja võib-olla see äh, annab, näitab õigete kätte ka välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, oleks aeg, et ta tuleks ka siia sest et äh, tal on eriline äh, vastutus äh, dialoogi eest parlamendisaadikutega. suur aitäh, härra Kõõrents ja nüüd on aeg anda sõna komisjoni esindajale. Alessio Capellani on komisjoni esindaja. Teil on sõna, palun. Since I stayed, Madame Mrs. Andrikine, but I Äh, proua Andrekene, kui teil midagi selle vastu ei ole, siis ma võtan sõna, aga minu kolleegid kontrollivad minu sõnavõttu. ma esi- ja minu kolleeg loomulikult võib midagi lisada, ma teen väga lühidalt. ma tahaksin rõhutada seda, kui oluline see teema on ning äh, tulles härra Göransi viimase märkuse juurde, solidaarsusväljendus liikmesriikide poolt, äh, selles osas on olemas väga konkreetsed suunised inimõiguste kaitsjate osas, need suunised on väga pragmaatilised äh, ja me tõesti tegeleme üksikjuhtumitega ja iga juhtum on väga erinev ma arvan, et me üldiselt jagame proua Haudala eesmärke, võib-olla võiks rõhutada seda, et me oleme teinud asju ja võime oma edasises töös neile tugineda. üks nendest asjadest, mida me juba oleme saavutanud, on see, et meil on juba kuuskümmend riiki, mille kohta meil on olemas kohalik strateegia. Hispaania eesistujana võib-olla võib rääkida sellest, mida nad on teinud selleks, et seda strateegiat kaasajastada ja hoolitseda tõesti selle eest, et eh, kõik need riigid oleksid hõlmatud. Hispaania eesistujamaana on samuti eh, palunud, et diplomaatilised esindused kõigis nendes riikides Äh, omaksid siis kontaktpunkti inimõiguste kaitsjate jaoks ja ma arvan, et see muudab elu kõigi jaoks kergemaks. mis puudutab abi, siis Euroopa inimõiguste ja demokraatia rahastamisvahendid siin juba mainiti, on üksteist vabaühendust, mis äh, on juba saanud kaheksateist miljonit eurot selleks, et inimõiguste kaitsjaid kogu maailmas abistada. hetkel me oleme juba tõhustanud seda inimõiguste kaitsjate aspekti, see tähendab, et äh, me oleme tugevdanud nii poliitikat kui ka rahalisi vahendeid äh, selles ähm, uues äh, strateegias aastateks kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat neliteist, mis me peatselt esitame parlamendile, eile toimusid arutelud liikmesriikidega, sellega peaks olema kõik korras, nii et, et me pöörame rohkem tähelepanu inimõiguste kaitsjatele ning oluline on ka see, et me teeme ettepaneku anda rohkem rahalisi vahendeid on äh, sihtalale kolm, see puudutab siis äh, nõukogu suulist ellurakendamist inimõiguste kaitsjate osas, me läheme siis äh, kolmelt protsendilt nelja koma viie protsendini ja see on oluline, üsna oluline tõus ning me Äh, kuulutame välja ka äh, uue pakkumise enne suve äh, ja me tahame siis ma tahan tugineda sellesse, sellele, mida ütlesid Euromeedia inimõigustega tegelevad kolleegid, meil on siis ette nähtud rohkem otseseid toetusmeetmeid nendele inimõiguste kaitsjatele. samuti järgmisel aastal siis me palume, et vabaühendused aitaksid meid selle poliitika ellurakendamisel äh, vastavalt siis juba läbi vaadatud strateegiale. Äh, ma arvan, et äh, proua Lohpiileril oli võimalus nende vabaühendustega kohtuda ning me tervitame kontakte parlamendi ja ja selles valdkonnas tegutsevate vabaühenduste vahel ja viimane asi, mida ma öelda tahtsin, puudutab äh, Äh, sidusust erinevate instrumentide vahel, välis- ja siseinstrumentide vahel ja viisakoodeksi äh, rakendamist, see on selles kontekstis ka väga oluline. ma arvan, et parlament, äh, nii teie komisjon kui ka libe komisjon on nõudnud, et komisjon teeks kõik, mis tema võimuses, selleks, et kui raha või abi eraldatakse läbi vabaühenduste inimõiguste kaitsjatele, Äh, nendel juhtumitel, kus äh, nendel inimestel on vaja lahkuda riigist, et äh, siis neil tõesti aidatakse kiiresti viia, kergesti viisat saada. mõned liikmesriigid teevad seda väga hästi, teised vähem hästi ja meil on vaja ühtlustada kogu seda viisade andmise protsessi tõhusust. tegemist on prioriteetse asjaga, suur aitäh! aitäh! kas eesistujamaa esindaja soovib ka sõna võtta? jah, ma teen väga lühidalt. ma tahaksin lihtsalt lisada, äh, kuigi enamik asju on juba ära öeldud, äh, tahaksin siiski lisada selle kohta, mida Hispaania eesistujamaana inimõiguste kaitsjate suuniste raames teeb. sellepärast, et see peaks vastama mõnedele küsimustele, mis selle arutelu käigus on tõstatunud ma arvan, et need suunised või meetmed näitavad, et tõesti need suunised tagavad järjepidevuse. Äh, siin rõhutati, et meil ei ole järjepidevust, kui eesistujamaad vahe, vahetuvad. Äh, kõik, mida meie oma eesistumise ajal tahame teha, tuleneb just nimelt nendest suunistest ja me oleme andnud kõigi oma saatkondadele ja ka komisjon on andnud kõigile Euroopa Liidu delegatsioonidele äh, korralduse kaasajastada kõiki neid kuutkümmend strateegiat meil juba on ja töötada välja uusi strateegiaid riikidega, kellega me neid veel ei ole. oleme samuti andnud oma saatkondadele juhtnöörid, luua nii-öelda kontaktpunktid, äh, seda siin juba mainiti enamik nendest kontaktpunktidest on Euroopa Liidu delegatsioonide juures ja see tagab täpselt samuti järjepidevuse. Need on punktid, kuhu inimõiguste kaitsjad saavad pöörduda ja me oleme andnud oma saatkondadele Euroopa Liidu juhtkond äh,, delegatsioonidele äh, ka juunised korraldada iga-aastaseid kohtumisi vähemalt üks kord enne siis meie eesistumise lõppu, kuhu tulevad siis kokku kõik saatkondade esindajad ja samuti inimõiguste kaitsjate esindajad, nii et, et Äh, seega äh, niimoodi me peaksime siis korraldama rohkem äh, kohtumisi just nimelt Euroopa Liidu delegatsioonide, saatkondade inimeste ja inimõiguste kaitsjate vahelisi kohtumisi. ja siis tõesti inim-, diplomaadid, kes kohapeal töötavad, saaksid õppida paremini tundma inimõiguste kaitsjaid ja siin on öeldud ka, et Hispaania saatkond ei võtnud äh, Tunises äh, inimõiguste kaitset vastu, ma tõesti kahetsen seda, aga nagu me äh, ütlesime Madridis, me võtsime teid soojalt vastu. ja ma tean, et Tuneesias Äh, on juba loodud töörühm, kes peaks selle iga-aastase kohtumisega tegelema ja tõesti, ma ootan teiega tihedat koostööd, aitäh! aitäh! jah? tahaksin vastata siin härra Masharile ja äh, rahaliste vahendite blokeerimisega, me alles saime selle info, see on väga hiljutine ja loomulikult me räägime sellest äh, Tuneesia võimuorganitega. sellega on ka äh, varem olnud äh, probleeme. nii et äh, kindlasti räägime sellest Tuneesia võimuorganitega. By... ja nüüd kokkuvõtted, märkused, palun. suur aitäh ma olen väga rõõmus kõikide nende märkuste üle, mis siin tehti, ma näen, et seda raportit saab tõesti veel parandada, et ta saab muutuda veelgi konkreetsemaks ja strateegilisemaks. Euromeedi sihtasutus ja nende esindajad tõstatasid mitu väga tähtsat märkust. ma arvan, et me kõik oleme teiega nõus, et just praegu on strateegiliselt õige aeg Euroopa Liidu inimõiguste alase poliitika tugevdamiseks ning selle poliitika tugevdamiseks, millega kaitstakse inimõiguste kaitsjaid. ja ma sain teist aru niimoodi, et teie piirkonnas ei ole inimõiguste aktivistidel ligipääsu Euroopa Liidu asutustele, mis on seal regioonis esindatud. ma arvan, et see on väga suur probleem ja et selle lahendamine peaks olema väga kõrge prioriteet ning me peaksime kindlasti eeldama, et kõrge esindaja sellega ka tegeleb. Te rääkisite ka sellest, millised on probleemid kokkutulemis- ja eneseväljendamisvabadusega, koosolekute pidamise vabadusega, ma näen, et Valgevene on üks selline riik, kus need küsimused on võtmetähtsusega. inimõiguste alane töö isegi kõige eh, paremad inimõiguste kaitsjad ei eh, saa ennast kuskile ametlikult registreerida, seega nende töö ei ole seaduslik ja eh, nad ei saa kokku kutsuda koosolekuid. pereliikmete ähvardamine on samuti väga tõsine probleem. me saame kogu aeg erinevatelt riikidelt selliseid teateid, et inimõiguste aktivistid muretsevad selle pärast, mis saab nende pereliikmetest samuti, kui nad sõidavad koduriigist ära, ei saa nad ähm, olla kindlad, et koju jäänud pereliikmetega midagi halba ei juhtu. proua Šoke, suur aitäh ka teile. Teie rääkisite inimõiguste kaitsjate õigustest ja mm, sellest, kuidas neid õigusi kaitsta internetis ja milline on sõnavabadus seal ma arvan, et tegemist on niivõrd laia teemaga, et me peame seda käsitlema eraldi. ma usun ka, et me seda teemegi, sest meil on kavas läbi viia üks, üks uurimus ja kui te nüüd mainite kaubandusettevõtteid, siis ma olen tegelikult ka ise osa võtnud diskussioonidest Nokia üle, mina teatavasti olen pärit Nokia maalt. nii et Nokia küsimus Iraanis jah, Soomes räägiti sellest samuti, samuti väga laialt räägiti, kas Nokia Siemensi võrgustike juhtide käitumine on ebaeetiline. mõne inimese jaoks. Äh, mõnikord nõutakse Euroopa standardite täitmist, Euroopa standardi võrgustiku standardite täitmist, kuid äh, ma usun, et äh, kui meil on tegemist režiimiga, mille puhul on ju täpselt teada, et äh, seal rikutakse inimõigusi, kiusatakse inimesi taga, äh, siis tuleb seda ka arvestada. kuid äh, kuidas täpselt oli Nokia Siemensi võrgustiku ja Iraani GSM-i operaatori Iraani Telekomiga? ilmselt ikkagi kogu see mm, seal juhtunu tõi kaasa tõsiseid tagajärgi, inimeste tagakiusamist, kinnipidamist ebaseaduslikul moel ja nii edasi. ja kui meil oleks võimalik ka sellele viidata ja sellest rääkida, siis me peaksime seda tegema lühidalt, kuid üldiselt tuleks sellist juhtumit käsitleda palju pikemalt ja teises kohas. härra Preda, suur aitäh ka teile Te rõhutasite oma isiklikes märkustes, et Euroopa Liidu delegatsioon peaks andma soovitusi, et inimõiguste kaitsjad saaksid kiireloomulist viisat taotleda. tõepoolest, me võiksime vaadata, kas on olemas vajalikud sidemed, sest vastava riigi delegatsioon peab äh, piisavalt äh, soovima seda viisat välja anda. peab olema piisav tahe suur aitäh teile kõikide märkuste eest, mis te tegite viisade väljastamise kohta ning teil on täiesti õigus, ehkki on olemas ähm, Schengeni riikide äh, konsulaarjuhised, suhtuvad liikmesriigid ikkagi viisade küsimustesse erinevalt ja meie omalt poolt peaksime neile panema südamele, et nad töötaksid välja ühise lähenemisviisi. oli veel väga palju küsimusi millest võiksin rääkida? härra Kerels, te rääkisite varjupaiga linnade algatusest. tegemist on sellise programmiga, millega igaüks võib liikuda, kuid, eh, liituda, kuid keegi ei pea liituma ja varjupaiga eh, linnu ei ole üks, vaid neid on palju, iga linn võib ennast kuulutada varjupaika andvaks linnaks millega tahan öelda seda, et mitte ainult nendel linnadel, mis juba on varjupaiga linnad, ei ole kohustust võtta vastu inimõiguste kaitsjaid, vaid ka teised peaksid seda tegema. ma arvan, et ähm, siit edasi peaksin ma tegema koostööd variraportööridega, läbi töötama need ettepanekud, vaatama, kuidas raportit muuta veelgi paremaks ja teie võiksite vahepeal välja kujundada omapoolsed muudatusettepanekud, sellega ma äh, ka lõpetan. aitäh, suur aitäh ka raportöörile, suur aitäh kõigile kõnelejatele, kes debatist osa võtsid ja tuletan kolleegidele meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuueteistkümnes märts lõunaajaks ning nüüd on meil jäänud veel üks päevakorrapunkt number kuus, küsimused Euroopa Komisjonile, meil on kaks küsimust. esimene Barbara Lokpiller, see puudutab Argentiinat ja ma annan äh, komisjoni esindajale sõna uh,. Thank you um, aitäh! ma soovin kõigepealt äh, tänada lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, kes on esitanud selle tähtsa küsimuse. Euroopa Komisjon on viimastel aastatel väga tihedalt jälginud äh, seda, mis on juhtunud, meil on Argentiinaga pidev inimõiguste alane dialoog, me arutasime seda küsimust ka Argentiina justiitsministriga ja me arutasime seda erinevate inimõiguste organisatsioonide, erinevate vabaühendustega, kes on Argentiinas tegevad me rääkisime ajakirjanike ründamisest ning me oleme rääkinud ähm, nendest küsimustest muidugi ka Euroopa Liidu tasandil. me märgime ära äh, proua Lockbilleri mure, kuid meie ähm, hinnang olukorrale on pigem positiivne. Argentiina ei olnud ainuke sõjalise diktatuuri all kannatav Mm, riik äh, siin märgitud ajajärgul, kuid äh, siiski inimõigusi rikuti seal isegi rohkem kui mujal ning äh, need rikkujad, need kurjategijad on praegu ähm, kohtu all, parlament ähm, ja ülemkohus on küll vastu võtnud erinevaid amnestiaid, kuid tuhat kakssada üheksakümmend isikut anti siiski kohtu alla ja praegu toimub ikka veel umbkaudu nelisada, äh, nelisada äh, kohtuprotsessi, millega on kursis ka meie delegatsioon, need on siis minu eilsed andmed. ja võttes arvesse äh, praegust statistikat ja ka seda, milline on Argentiina sümp-, inimõiguste rikkumise sümboolne tähendus, me, milline on see tähendus Argentiina ja kogu regiooni jaoks, siis uurime me seda edasi mida saab Euroopa Komisjon teha selleks, et kaitsta neid ohvreid, keda püütakse vaigistada, et nad kohtus tunnist-, tunnistusi ei annaks. me tunnistame, ähm, me nendime, et ähm, kõigil peaks olema õigus kohtus vabalt esineda, kuid me leiame, et et ähm, ennekõike peab neid ohvreid kaitsma Argentiina valitsus, samas Euroopa Komisjon on samuti püüdnud äh, toetada mm, avaliku sektori väliseid eh, organisatsioone ohvrite kaitsmisel, me oleme näiteks rahastanud mitmeid erinevaid eh, projekte, millega kaitstakse demokraatiat ja inimõigusi. Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon on seega käitunud proaktiivselt. näiteks oleme rahastanud koordineerimisprojekti ehm, inimsuste vastaste kuritegude uurimiseks ja oleme aidanud ka mitmeid kohalikke vabaühendusi, kes annavad äh, nii rahalist kui äh, psühholoogilist abi ohvritele ja me teeme koostööd ka juristidega, kes koguvad äh, kohtueelset tõendusmaterjali, mul on selle kohta tegelikult väga palju näiteid, praegu oleme me andnud rahalist abi umbes üks miljonit eurot ja ma rõhutan veel kord, kui tähtis on inimõiguste alane töö äh, demokraatia seisukohast ja meil on selles töös ka Argentiinas väga aktiivne roll, aitäh! aitäh, äh, Barbara, kas soovid esitada lisaküsimust? suur aitäh selle vastuse eest, kui võimalik, siis tahaksin ma näha nimekirja nendest projektidest ja algatustest, mida te toetate ja muidugi on väga hea, et neid on nii palju. ma, ma näen nüüd selgelt, et tegelikult Argentiinas kasvab vastuseis nendele kohtuasjadele, kuid see on, see on tavaline, mida, mida rohkem kurjategijaid on kohtu all, seda suurem on ka vastupanu. jah, ma annan teile selle nimekirja aga mis puudutab küsimuse teist poolt, siis ma arvan, et sellist tasakaalu säilit-, saavutada on küllalt raske, sest eh, see olukord tõesti on keeruline. ma võtan arvesse selle, mis te ütlesite ja ütlen selle edasi delegatsioonile, kuid ikkagi leian ma, et üldiselt äh, suhtume me positiivselt, sest nende, neil kohtuprotsessidel, sellel, et need toimuvad, on siiski ka sümboolne väärtus kogu regiooni jaoks. aitäh ja teine küsimus, mis ühtlasi on ka viimane, on Kristjan Tambreda küsimus Merci, madame la, la présidente. Suur aitäh, vastan lühidalt. inimõiguste olukord Vietna-, Vietnamis on äh, meie jaoks äh, mureküsimus. viimastel kuudel on äh, leidnud aset inimõiguste kaitsjate arreteerimise laine. ka suurendatakse järjest kontrolli meediakanalite üle ja äh, see ka kahjustab Vietnami rahvusvahelist mainet, kuigi Vietnam on, äh, kuulub ju ka ASEAN-i. viimasel koosolekul üheteistkümnendal detsembril, äh, mis puudutab Euroopa Liidu Vietnami vahelist inimõiguste alast dialoogi, see leidis aset Hanois ka-, kahekümne esimesel jaanuaril aga mõista, mõisteti pikaks ajaks vangi tuntud äh, inimõiguste kaitsja, veel sel nädalal oli äh, meie volinik Hanois ning ta viitas ka nendele mureküsimustele, rääkides mm, Vietnami peaministriga. me loodame et siin on äh, tegemist ähm, autoritaarsete ilmingutega, mis on seotud äh, peatse parteikongressiga, tol hetkel on juba kujunenud traditsiooniks, et üritatakse kontrollida dissidente, aga et me loodame, et tegemist ei ole püsiva ähm, ja süsteemse ajas tagasiminekuga mis puudutab kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobri ning kahe tuhande üheksanda aasta äh, novembri parlamendi resolutsioonidega, me arvame, et need olid väga kasulikud, need võimaldasid äh, meil jääda kindlaks oma seisukohtadele Vietnami osas, loomulikult me ei saa parlamendil paluda võtta vastu resolutsiooni iga aasta. Äh, mis puudutab praktilist külge, komisjon loomulikult soovib tagada, et meie inimõigustalane dialoog Vietnamiga viiks konkreetsete äh, olukorra paranemisteni. see võimaldaks suurendada ka selle protsessi äh, usutavust. aga need resolutsioonid olid meile väga kasulikud, äh, sest need võimaldasid väljendada meie muresid ja nendel on olnud ka praktilised äh, tagajärjed meie suhetes Vietnamiga, me oleme praegu töötamas Vietnami võimuorganitega äh, pressivabaduse osas, selleks et meediakanalitel oleks rohkem äh, sõnaõigust. see on üks valdkondi, millele on tähelepanu juhitud dialoogi raames. on ka uus ähm, äh, partnerlus ning koostööleping, mille üle arutatakse praegu seal on kindlasti ka inimõiguste klausel ja ka klausel, mis viitab rahvusvahelisele kriminaalkohtule ja me oleme kindlad, et äh, see kokkulepe võimaldab tugevdada veelgi meie dialoogi selles valdkonnas ja suurendada meie koostööd. tahtsin lihtsalt äh, tähelepanu juhtida sellele, et äh, ase, Euroopa Liidu ASEAN-i delegatsioon läheb sinna organisatsiooni äh, viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal märtsil ja siis plaanitakse samuti tõstatada samad küsimused, et nad saaksid väljendada oma arvamust selle teema osas. Äh, härra Lang, nüüd on juba teavitatud inimõiguste olukorrast Vietnamis, see on kõik, mis mul öelda on, suur aitäh! suur aitäh, kas härra Preda, teil on äh, lisaküsimusi? ei, tahan lihtsalt tänada vastuse eest. Heidi Hautala, palun. ma olen väga tänulik härra Predale, et ta selle küsimuse tõstatas. ma arvan, et see on märk sellest, kui väga Hiina majanduslik jõud mõjutab naaberriike. seepärast peame väga tähelepanelikult vaatama seda, mis toimub Vietnamis. suur aitäh! aitäh! ma mõistan, et äh, parlamendi delegatsioon, kes läheb ASEAN-i, peab ka väga selgelt silmas inimõiguste küsimusi. meie järgmine koosolek leiab aset seitsmeteistkümnendal märtsil kell kolm. Äh, võib juhtuda, et äh, aprillis koosolekul räägime juba ka uuest raportist Euroopa Nõukogust, suur aitäh tõlkidele, et olete jäänud siia täna kauemaks, kui pidite ja koosolek on lõppenud.